Actually we were waiting for you. me ootasime teid. kuna te olete väga lugupeetud komisjoni liige. tere päevast kõigile. tahaksin samuti tervitada meie kandidaati proua O'Reillyt kes tutvustab end peatselt meile. Äh, sekretäriaat ütleb mulle, et kõigepealt esitavad küsimused koordinaatorid fraktsioonidest, siis proua O'Reilly vastab neile küsimustele, äh, siis on ka teistel võimalus küsimusi esitada, kõigepealt proua O'Reilly, palun. Um, aitäh, proua äh, esinaine lugupeetud äh, komisjoni liikmed, äh, ma tahaksin äh, tutvustada oma kandidatuuri teile siin täna pärastlõunal ja tahaksin tänada ka selle eest, et te viimastel nädalatel olete võimaldanud meil omavahelist vestlust pidada ombudsmani ameti kohta, parlamendi rolli kohta, nende kahe suhtluse kohta, samuti teie eesmärkide kohta ning ombudsmani institutsiooni kohta järgnevatel aastatel. mõistetavalt sellise suurusega parlamendis on äh, erinevaid äh, arvamusi selle kohta, kuidas nähakse ombudsmani ametit, mõned olid väga äh, tuttavad selle ametikohaga ja selle rolliga või teil on tegemist olnud teemadega, millega ombudsmanid tegelevad, teised ei olnud väga tuttavad sellega, kuid äh, te esitasite enda nägemuse enda riikliku ombudsmani tegevuse põhjal. mõnedel oli pigem negatiivne arvamus selle ameti kohta, õnneks ei olnud neid palju, kuid üks meesterahvas ütles, et äh, tegemist oli lihtsalt äh, dekoratiivse funktsiooniga, mis täiendab Euroopa Liidu bürokraatiat. ma mõtlesin selle peale, siis vastasin, et jah, ma olen äh, nõus, aga äh, kui ombudsmani amet Maastrichti lepingu alusel üheksakümne kolmandal aastal loodi, siis ta ei saanudki olla midagi muud kui dekoratiivne element, sest see oli Euroopa Parlamendi ähm, ambitsiooni täitmine, et eesmärgi täitmine, et oleks selline ametikoht, mis vaataks seda, et institutsioonid tõepoolest teevad seda, mida nad peavad tegema, et nad oleksid kodanikele lähemal, et nad aitaksid kodanikel paremini mõista ka institutsioonide tegevust. ja see vastab ka minu enda eesmärgile sellele ametikohale, kui me kasutame Äh, siin halduspraktikat äh, Euroopa Liidus, siis ükskõik, milline oleks järgmine ombudsman, peab nüüd edasi minema järgmisele tasandile, et muuta see roll palju nähtavamaks, dünaamilisemaks ja jõulisemaks, et äh, lihtsalt äh, võtta arvesse neid muresid, mis kodanikel on, vaid äh, aidata ka institutsioonide administratiivnorme muuta selleks, et tõepoolest see avaliku huvi moment enam oleks arvesse võetud minu enda ametialane kogemus, nagu mind tutvustati, ma olen Iiri ombudsman seda, sellel ametikohal olen olnud kahe tuhande kolmandast aastast, eh, siis viimased kümme aastat eh, ja päris ainulaadselt, vähemalt Euroopa kontekstis on mul ka teine roll, see on siis informatsioonivoliniku roll ja see tähendab seda, et ma eh, kodanike kaebustega tegelen ning samuti pressi, meediavabaduse ning informatsioonivabaduse seadusealaste kaebustega kahe tuhande seitsmendast aastast olen olnud äh, ka äh, keskkonnaalase informatsiooni voliniku äh, rollis, see põhineb Orhusi konventsioonile, et kodanikel oleks parim võimalik juurdepääs olulise informatsioonile dokumentides, mis puudutavad keskkonna, keskkonnaküsimusi, mul on ex officio veel ka Äh, roll, mis tegeleb äh, käitumisjuhistega ja äh, koodeksite, käitumiskoodeksitega ja uurimistega huvide konflikti teemal ma olen ka referendumikomisjoni liige Iiri äh, seadusandluse kohaselt äh, valitsus ei saa oma raha kasutada ühe või teise osapoole toetamiseks kampaanias, nii et seetõttu moodustati sõltumatu referendumikomisjon, selle liige ma ka olen, ja me koostasime sõltumatu infokampaania kodanikele ja need kaks viimast referendumit, mille korraldamisega ma olen seotud, on siis puudutavad Lissaboni lepingut. ja enne seda, kui ma sain ombudsmaniks, olin poliitika vallas ajakirjanik, samuti äh, kirjanik äh, minu tööd on saanud tunnustust nii riiklikult kui ka väljaspool Iirimaad olen aparteidi ajal äh, Lõuna-Aafrikas ajakirjanikuga, ajakirjanikuna tele, tegelenud äh, ning äh, Lehmani, Lehmani ähm, fondi poolt sain selle tegevuse eest ka auhinna, see on siis Harvardi ülikooli fond. ja ma pean seda kogemust väga oluliseks äh, Äh, seda oma kogemust meedias. Te olete ka parlamendiliikmetega, minuga rääkinud sellest, kui raske on see avalikkusega suhtlemine, nii et siin minu enda kogemus selle Harvardi fondi äh, kaudu ning üldse äh, meedias töötamise kogemus kindlasti on kasuks. kui räägin rahvusvahelisest kogemusest, ma tulen küll väikesest ombudsmani ametist ja väikesest riigist, kuid Iirimaa on alati oma rahvusvahelist kohustust, kohust-, rahvusvahelisi kohustusi võtnud tõsiselt, ma olen kogu maailmas läbipaistvuse ning ombudsmani teemadel loenguid pidanud seda nii Uus-Meremaal kui näiteks Lõuna-Aafrika Vabariigis olen toonud et-, näiteid selle kohta, kuidas minu enda amet on erinevate kaebustega toime tulnud samuti on minu amet korraldanud äh, näiteks Eti-, Etioopia ja Taiwan'i äh, valitsusasutustele konsultatsiooni selleks, kuidas paik-, äh, sisse tuua, paik-, sisse seada ombudsmani amet ka nendes riikides ja ma arvan, et äh, kaheksakümnendatel ja üheksakümnendatel aastatel äh, paljudes Ida-Euroopa riikides äh, hakkasid vaatama selle poole, kuidas õigusriigi põhimõtteid kehtestada ja liiguti ka ombudsmani ameti asutamise poole. Nad olid näinud, kuidas demokraatlikes riikides see amet toimib ja isegi kui äh, tunti, et ei ole seda institutsionaalset või õigusriigi toetust, siis siiski oli väga tähtis äh, see tagamaks, et kodanikud siiski saaksid piisavat tähelepanu ka haldusstruktuuri poolt ja et õigu-, inimõigusi kaitstakse. ja see äh, tegelikult on praegu oluline ka Euroopa Liidu seisukohast praegu, äh, võttes arvesse kohtumisi teiega ja ka Iirimaa kogemust praegu, kui meil on tegemist kärpeperioodiga räägitakse Euroopa Liidu demokraatlikust legitiimsusest ja väga palju räägitakse äh, demokraatliku äh, legitiimsuse läbikukkumisest või vähesusest Euroopa Liidus. muidugi on tegelist äh, pigem poliitiliste teemadega, kuid ombudsmani amet peaks mängima keskset rolli ka tavakodanike usalduse suurendamiseks ähm, Euroopa Liidu institutsioonide vastu. see ei ole tähtis mitte ainult ombudsmani ülesannete seisukohalt, vaid kõigil institutsioonidel on eetiline kohustus koostööd teha ombudsmani ametiga ja seda kõikide kodanike huvides. ma rääkisin Iirimaa kogemusest, nagu te teate, praegu on meil kärpemeetmed, samuti on meil järelevalve Troika IMF-i, Troika poolt. ma olen näinud ombudsmanina väga lähedalt selle mõju inimestele, tavakodanikele, paljud tajuvad seda ka sotsiaalse kriisina. muidugi poliitika osas ei saa ombudsmanid väga palju muuta, kuid ehm, riigihaldus ehm, tavade seisukohast kindlasti on võimalik äh, midagi äh, muuta. kui inimestel on kõrge stressitase, siis äh, kindlasti peaksid, peaks see läbipaistvuse, õigluse ja humaansuse tase olema riigiaparaadis võimalikult kõrge sellest, kuidas kodanikega suheldakse. et see on minu seisukohast väga tähtis teema. ma olen alati seadnud rõhku sellele, et oleks hea, head töösuhted, tõhusad töösuhted parlamendiga. kui ma kahe tuhande kolmandal aastal Iiri ombudsmaniks sain, siis ja eh, siis tulin välja endapoolse selge sõnumiga selleks, et enam parlamendiliikmed oleksid kaasatud ka sellesse töösse, mida mina, eh, mida ma teen, et ei oleks sellist eh, külma kuvandit institutsioonidest ja seetõttu äh, oleks kindlasti tähtis, kui ka meie äh, vaheline koostöö tulevikus hakkaks hästi äh, toimima, kui mina peaksin saama Euroopa ombudsmaniks. Iirimaal pandi hiljut-, Iirimaal kutsuti samuti kokku parlamendikomisjon avaliku teenistuse järelevalveks ning selle loomisel lähtuti suuresti petitsioonide komisjonist siin Euroopa Parlamendis nüüd tahaksin rääkida veidi ka sellest, kuidas mina näen Euroopa Ombudsmani ametit. Euroopa Ombudsmani amet on praegu huvitavas kujunemise faasis, kolma, järgmine ombudsman on kolmas järjekorras ja kindlasti peame arvesse võtma ka eelkäijad, esimese ombudsmani personal on väiksem, kaebusi on alles äh, vähem, kui see kõik äh, käivitatakse. ja nad, äh, esimene ombudsman ehk tunneb, et keegi kogu aeg üle õla neid kontrollib ja siis on võimalik järgmise ombudsmaniga minna edasi järgmisse etappi. ja siis on võimalik inimeste mõist-, inimeste arusaamu muuta, äh, erinevate ähm, haldustavade koodeksid, äh, eeskirjade muutused ja, ja palju äh, põhimõttelisemad muutused ja kolmanda ombudsmani väljakutsega oleks siis viia see asi kõik järgmisele tasandile. nii et ombudsmani amet oleks veelgi tähtsam, tähtsama rolliga kogu avaliku halduse süsteemis ja edu näitajaks on see, et äh, kui äh, tema äh, oma, kui ombudsman oma töö lõpetab, kas siis on võimalik, kas siis haldusstruktuur on suutnud oma käitumist muuta, kas see käitumine on õiglasem ja seda just seetõttu, et ta soovib seda teha, mitte sellepärast, et on mingid seadused või põhiõiguste hartad, mis selle kohustuse loovad. nii et see oleks siis minupoolne eesmärk äh, Euroopa Ombudsmani äh, ameti seisukohast. mulle tundub, et väga palju on juba saavutatud, väga palju tervishoiu, keskkonnateemadega, äh, läbipaistvuse, huvide konflikti teemadega on tegeletud, kuid mulle tundub, et äh, praegu on see suuresti, ma ei ütleks just nähtamatu, kuid mitte just eriti nähtav väga paljudele kodanikele Euroopa Liidus ma tean, et see on probleem, mis on oluline ka parlamendiliikmetele, et kuidas saada enda valimisringkonnad huvituma sellest, mida teie siin teete. kuid ombudsmani ameti puhul on tähtis näidata läbi meedia, mida ombudsman õieti teeb, mitte abstraktselt, aga konkreetselt, et tõepoolest rõhutada neid äh, juhtumeid, millega on tegeletud, ah sellega ta siis tegelevad, saavad taga, tavakodanikud meedia vahendusel teada ning sellega see tuntus ka tõuseb. ja samuti, kui me seda lugu teistmoodi esitleme, siis äh, me kindlasti suudame selle teema muuta tähtsamaks ka palju enamatele inimestele, sotsiaalmeedial on siin kindlasti äh, äh, oma osa. nii et Twitteri, Facebooki kasutamine et äh, oleks võimalik äh, avalikes aruteludes ombudsmanil ka kõige adekvaatsemate kanalite kaudu osaleda. ja lõpetuseks ma arvan, et kindlasti on palju ära teha äh, ka nende protseduuride, menetluste osas, mis ombudsmani ametis kasutad, kasutusel on, mõned nendest on vananenud ja ma arvan, et ka praeguse ombudsmani personal nõustub sellega nii et kindlasti me peaksime protsesse kiirendama ja tooks, toodakse sisse ka elektroonilised äh, kaebuste käitlemissüsteemid, äh, nii et liikuda enam paberilt ekraanile, nii et need äh, menetlusajad lüheneksid, ma olen oma muud ideed välja toonud ka küsim-, kirjalikult oma vastustes ja nüüd lõpetaksin, et vastata küsimustele. härra Jaar, palun Teie olete esimene, kes esitab küsimuse. aitäh. aitäh teile, proua O'Reilly, selle sissejuhatava sõnavõtu eest. on suurepärane, et me saame kuula-, kuulamist korraldada siin petitsioonide komisjonis Äh, petitsioonide komisjon on äh, just äh, nimelt see komisjon, kellega ombudsman teeb kõige rohkem koostööd, me oleme nii-öelda ühes paadis. nii meie komisjon kui ka ombudsman tegeleb kodanike kaebustega. meie leiame, et meie komisjoni rolli siin parlamendis ka alahinnatakse, on väga oluline, et kodanikud meie juurde pöörduksid meie äh, oleme just nimelt see instants, kes inimesi siin Euroopa Liidus saab aidata. minu arvates äh, meie komisjoni ja ombudsmani roll järjest kasvab ning minu küsimus olekski, kuidas te näete koostööd Euroopa Parlamendi petitsioonide komisjoniga, on teil sellel te teemal mingeid mõtteid? teine küsimus. sõltumatus Äh, sellest on väga palju räägitud, mida tähendab sõltumatus, mida see ei tähenda. minu küsimus teile oleks järgmine. kuidas äh, ombudsman äh, Iirimaal ametisse valitakse, kuidas tagatakse tema sõltumatust või kuidas defineeritakse kandidaadi sõltumatust äh, Äh, Iirimaa kontekstis või kas ombudsman peab esitama mingeid pabereid oma sõltumatuse tõestamiseks? ja kolmas küsimus, kui teid ombudsmani ametisse valitakse, siis millised on need kolm kõige olulisemat asja, millega te tegelete? ja minu viimane küsimus puudutab inimõigusi. üha rohkem jõuab meile uudiseid inimõiguste rikkumisest. meil on olemas nüüd põhiõiguste harta ja tihtipeale meie poole pöörduvad kodanikud, kes tahavad tugineda sellele hartale. probleem on aga selles, et me saame hartat rakendada ainult siis, kui see puudutab Euroopa õigust ja niisiis meil on probleeme selle hartaga. olukord ei ole rahuldust pakkuv ja seetõttu ma tahaksingi teada, kuidas teie seda juriidilist probleemi lahendaksite? aitäh. aitäh ja härra Postinaru järgmisena aitäh, aitäh esinaise, lugupeetud kandidaat, lugupeetud ombudsman. Te nimelt äh, vastate mõlemale tiitlile. esimene küsimus on inspireeritud teie sõnavõtust. Te rääkisite sotsiaalmeedia rollist, mis minu arvates on samuti väga oluline. kuidas teie kui teid ametisse valitakse, tegutsete või reageerite, kui te satute mõne skandaali, siis kas ombudsman saab selles olukorras midagi teha ja mida te ombudsmanina saate teha? teiseks, kuidas te hindate äh, praeguse ombudsmani härra Diamanturuse äh, osalust äh, volinik Tali juhtumil? kolmas küsimus ja ma viitasin meie endisele volinikule Talile ja Euroopa meedias kutsutakse tema juhtumit Taligeidiks. ning minu kolmas küsimus. Äh, kuidas äh, tagada äh, koostöö Euroopa kombudsmani ja teiste sarnaste asutuste vahel liikmesriikides, sest et liikmesriigiti on erinevusi Äh, nende pädevused on erinevad ja kuidas äh, näiteks äh, käia ümber kaebusega, mis teile edastatakse, kui tõenäoliselt liikmesriigis ei ole teil ombudsmani, kelle poole pöörduda, vaid on mõni teine institutsioon. kuidas siin koostööd tagada? aitäh. aitäh härra Postinaarole. proua Valejan järgmisena. oi, vabandust, siiski proua Auken enne oi, hoopis proua Haakin. esinaine vabandab. ja loomulikult proua Ookenit on ka alati hea kuulata, aga, aga siiski praegu räägin mina äh, suur aitäh selle sissejuhatuse eest ja tere päevast meie kandidaadile, te olete väga teretulnud Euroopa Parlamendis. mul on teile kolm küsimust. kaks äh, neist on seotud teie sissejuhatava sõnavõtuga ja üks teie kirjaliku vastusega ühele küsimustest. Te kõnelesite demokraatlikust legitiimsusest ja sellest, et tuleb taastada Euroopa kodanike usaldus. usalduse taastamine on suurepärane väljend, aga milliseid konkreetseid samme te astute selle usalduse taastamiseks, see oleks minu esimene küsimus. teiseks Teile juba esitati küsimus sellest, kuidas te näete sidemeid petitsioonide komisjoniga. Äh, kas te võite äh, kõnelda, millised on teie sidemed petitsioonide komisjoniga Iirimaa parlamendis? Äh, kas on midagi, mida saaks näiteks ka siin eeskujuks võtta? ning äh, äh, oma kirjalikus vastuses te rääkisite ähm, äh, määruse üks neli üheksa rakendamisest ja ütlesite, et see tuleb lissaboniseerida. kas te selgitaksite natuke täpsemalt, mida te mõtlete, aitäh? aitäh ja nüüd saab sõna proua Auken Äh, suur aitäh, et te täna siin olete, lugupeetud proua O'Reilly. Äh, ma hakkan rääkima mm, otseselt ombudsmani tööst ja ma ei taha äh, esitada küsimusi selle kohta, kas te olete pädev või ei. ma tahaksin esitada küsimusi hoopis nende probleemide kohta, mis teie ees siin seisavad. Te Äh, praegu äh, seisate silmitsi siin meie komisjoniga, aga äh, ilmselt oma tulevases töös tuleb teil silmitsi seista mitmete erinevate Euroopa institutsioonidega ja tihtipeale kohtate te hirmu läbipaistvuse eest in-, inimesed soovivad, et neile jääks manöö-, manööverdamisruumi, et neil oleks võimalus ka vigasid teha ja tihtipeale inimesed on lihtsalt niivõrd hirmul. ja kui me tõesti eh, lissaboneerime selle määruse eh, kümme nelikümmend üheksa eh, ja tagame tõesti samasuguse läbipaistvuse kõigis institutsioonides, siis kindlasti ootab teid ees tõsine vastuseis sellele sammule ja te rääkisite Orhusi eh, konventsioonist ja mina hääldan seda siis taanipäraselt, kuna ma olen ise Taanist pärit, nii Orhuse konventsioonis eh, räägitakse sellest, et eh, inimestel on õigus pöörduda, me tahtsime seal, et inimestel oleks õigus pöörduda kohtusse ka keskkonnaküsimustes ning äh, see ei läinud küll päris läbi, aga ma arvan, et vabaühendustel, kodanikel peaks olema siiski keskkonnaküsimuses suurem õigus läbipaistvusele, kui neil siiani on. kas teil on mingeid mõtteid, kuidas seda saavutada? Äh, kuidas olete te näiteks Orhusi konventsiooni rakendanud Iirimaal ning äh, kas, kas ka teie näete, millised on äh, Äh, eelised, kui käitutakse avatult ja läbipaistvalt ja minu teine küsimus on väga lühikene. Äh, teil tuleb äh, kokku puutuda huvide konflikti ja sõltumatuse küsimustega ja väga, väga tihti me küsime teilt, et kas ühel või teisel institutsioonil on mingi huvide konflikt. kas te võite meile kinnitada, et Eh, te eh, saate ikka päris hästi aru sellest, mis on sõltumatus, eh, mis on huvide konflikt. kas, kas olukordades, kus näiteks inimestel on oma huvid kaalul, rahalised huvid ja nõnda edasi, kas te, kas te suudate sellisel, selle olukordas ikka täpselt otsustada, kes on sõltumatu ja kes mitte? istume kirja, Auken aitäh, proua Auken. härra Chichester, palun. aitäh, proua esinaine. ma üritan ka nii pikalt rääkida kui võimalik, eh, selleks et härra Cashman õnnelik oleks. Eh, tere päevast, proua O'Reilly, väga hea on teid jälle näha. kõigepealt eh, tahaksin, et te tuginedes oma kogemusele inimeste probleemide lahendamisel. ütleksite mulle, kas teie arvates ametnikud ja poliitikud äh, on, äh, on teile teie töös rohkem abiks? kas poliitikud või ametnikud? ja kui nad ei ole abiks, siis miks mitte? teiseks, äh, palun mõelge natukene Äh, siis, kui teid ametisse valitakse, te oleksite esimene naisombudsman, see oleks äh, väga tervitatav areng. kas te mõtleksite natukene sellele, mida naine sellele ametikohale saab juurde anda, lisaks teie muudele headele omadustele? ning lõpetuseks. mida Te peate oma lemmiksaavutuseks, mitte kõige paremaks ja mitte kõige halvemaks, aga oma lemmiksaavutuseks ombudsmanina, aitäh! see oli väga huvitav küsimus. ma arvan, et proua O'Reilly, teil on äh, võimalus nüüd vastata või, või esitame veel ühe küsimuse? Äh, lõpetame praegu ära esimese küsimuste vooru ja siis jätkame. niisiis, palun, proua O'Reilly aitäh kõigile, kes küsimuse esitasid. härra Jaar, mis puudutab petitsioonide komisjoni, siis ma rõhutasin, kui oluline minu arvates on äh, suhtlus ombudsmani ja äh, petitsioonide komisjoni vahel, me oleme mõlemad äh, tegevad, tegeleme kodanike kaebustega, loomulikult petitsioonikomisjonidel on oma äh, Äh, mandaat, äh, te tegelete sellega, kas Euroopa Liidu seadusi on üle võetud või ei ole ja kas neid on korralikult üle võetud ja see loomulikult ei kuulu ombudsmani pädevusse. Äh, ombudsman tegeleb institutsioonide ja haldusomavoliga, aga meil on väga palju ühist. nagu ma aru saan, ombudsmani ja petitsioonide komisjoni vahel on juba väga head suhted, on allkirjastatud memorand-, vastastikuse mõistuse memorandum mina olen olnud äh, ombudsman kümme aastat ning ma ei mäleta küll, et äh, oleks olnud mingeid kokkupõrkeid ombudsmani ja petitsioonikomisjoni vahel selle aja jooksul aga ma arvan, et äh, oleks oluline, vajalik, kui mõlemad institutsioonid aitaksid üksteist ja aitaksid just kogemuste vahetamise vallas äh, ma mäletan, et kui petitsioonide komisjon oma tööd alustas, siis oli probleeme, kui palju asjade ajamine aega võttis, kommunikatsiooniprobleemid olid. samad probleemid on ka ombudsmanil, nii et, et ma arvan, et äh, äh, võib-olla peaks meievahelisi suhteid värskendama, võib-olla peaks neid ka süvendama ning äh, mõlemad äh, institutsioonid peaksid näitama üles meelekindlust, võtta oma protsessides kasutusele just nimelt kõige paremad kogemused, et kodanikud äh, saaksid oma kaebusele lahenduse võimalikult kiiresti ja võimalikult hästi. mis puudutab sõltumatust, siis loomulikult ma tean, et sellest on ombudsmani valimistel kampaania käigus väga palju kõneldud parlament loomulikult langetab oma otsuse nii, nagu ise tahab mind äh, valiti ametisse Iirimaa parlamendi poolt ja mind nimetas ametisse valitsus pärast konsultatsioone opositsioonierakondadega, siis minu kandidatuuri äh, arutati parlamendis ja lõpetuseks parlament kiitis siis heaks minu kandidatuuri ja Iirimaa president äh, nimetas mind siis ametisse. see juhtus siis kahe tuhande kolmandal aastal ja uuesti kahe tuhande üheksandal aastal, kus kõik mind toetasid Äh, kõikidel inimestel on väga erinevad seisukohad, aga äh, iga inimene ise arvab loomulikult, et ta on sõltumatu, vaatamata sellele, mida ta on teinud ning mina äh, astudes sellesse ametisse, käituksin kindlasti sõltumatult. aga Äh, probleem sõltumatusega on umbes sama, mis iluga, et ilu on tihtipeale vaataja silmis ja sõltumatus on samuti subjektiivne hinnang. ning ma arvan, et tihtipeale, kui meil on huvide konflikt, siis ma võin küll endale öelda, äh, mul on huvide konflikt ja ma jään sellest või teisest asjast kõrvale aga äh, kui inimene ei ole kindel, kui ta enalt, endalt enam ei küsi, kas mul on huvide konflikt, siis ta võib-olla peaks teistelt küsima, kas neile tundub, et Äh, mul on huvide konflikt. Äh, ma ei taha öelda, et sõltumatud inimesed ei suudaks seda tööd teha, aga, aga kuna tegemist on tõesti niivõrd olulise äh, ametikohaga, kus läbipaistvus on niivõrd oluline, siis on ka sõltumatus väga oluline. ja kui mul on au, et mind sellele ametikohale valitakse, siis kaks peamist valdkonda, millele ma keskenduksin, oleks nähtavus ja mõju iga strateegiline plaan, mida ma olen teinud, seal ma olen alati rõhutanud mõju, mõju, mõju. ja eh, minu jaoks on väga oluline just nimelt selle äh, ametikoha strateegiline tähtsus. oluline ei ole, et äh, eh, minust kogu aeg meedias kirjutatakse. oluline on, et ma kümme äh,, viis, kolm aastat tagasi vaadates saan öelda, et see ametikoht on midagi muutnud, avalik haldus on muutunud paremaks äh, Eh, see on rohkem kooskõlas kodanike vajadustega ja rohkem kooskõlas ka eh, kodanike väärikuse ja inimlikkusega. aga eh, samas võib teha suurepärast tööd suurepäraste inimestega, aga kui keegi sellest mitte midagi ei tea, siis tegelikult ei ole sellest kõigest mingit kasu ja seetõttu ma rõhutangi, kui oluline on nähtavatus. ma olen olnud üllatunud kõneldes äh, inimestega oma kodumaal ja mujal, et nad ei tea tegelikult ombudsmani ametikohast mitte midagi. Äh, mõnikord äh, tekib vajadus äh, Euroopa ombudsmani olemasolust teada alles siis, kui see vajadus tekib. siiamaani võivad inim-, sinnamaani võivad inimesed elada õndsas teadmatuses, et selline ametikoht üleüldse on olemas aga minu arvates äh, kõige parem viis, kuidas inimesi teavitada selle ametikoha olemasolust, ongi kõnelda inimestele lugusid ja mitte selliseid abstraktseid lugusid äh, seadustest ja hartadest ja millest iganes. Äh, need on küll olulised, aga need ei ole inimestele arusaadavad. inimestele tuleb anda konkreetseid näiteid selle kohta, mida sa teed. mina olen kõnelenud väga palju sellest uurimisest, mida härra Diamanduros viis läbi seoses Euroopa Ravimiametiga ning tulemus oli see, et Ravimiamet on otsustanud käituda läbipaistvamalt ning avalikustada siis kliiniliste katsete üksikasjad, mis puudutavad siis meie jaoks väga olulisi ravimeid ja vaktsiine ja kodanik- ja muuduta-, ma tean, et praegu on Äh, käimas äh, ka teine kohtuasi samal teemal, nii et, et tegemist on tõesti sellise asjaga, mis puudutab kodanikke, nende igapäevaelu ning äh, see, see, niisiis tuleb inimestele vahendada seda, mida ombudsman teeb. mis puudutab nüüd põhiõiguste hartat, siis ma olen teadlik sellest, et ombudsman kasutab seda üsna tihti seoses nende juhtumitega, millega tal tegeleda tuleb. näiteks Äh, üks juhtum, mis puudutas varast hoiatamist, see tähendab, et ettevõtted võisid sattuda musta nimekirja ja, ja mitte saada Euroopa Liidus lepinguid, kui ja ettevõtetel ei olnud võimalik end, ennast mitte mingil moel äh, kae-, kaitsta, nad isegi ei teadnud, et nad on sattunud sellesse musta nimekirja ja volini- ja ombudsman on kasutanud siis äh, põhiõiguste hartat selle probleemi lahendamiseks ja ei ole niimoodi, et liikmesriigid tegelevad ainult siseriikliku õigusega äh, ma tean, et Euroopa Liidus on astutud samme ka selleks, et äh, inimõiguste konventsioon uuesti läbi vaadata, võib-olla äh, see on samuti oluline ja võib-olla institutsioonid ja, ja peaksid uuesti läbi vaatama, aga põhiõiguste harta ja, ja viima selle vastavusse institutsioonides valitseva kultuuriga. nüüd härra Postinaru, mis puudutab seda juhtumit, mida teie mainisite, siis ähm, loomulikult äh, see on tekitanud muret kodanike hulgas nii Euroopas kui ka USA-s. minu arvates on äh, sellistel ettevõtetel nagu Google äh, väga lihtne öelda, et nemad ainult täitsid Äh, korraldusi, äh, ilmselt on olemas juriidiline alus, mille alusel nad kõiki neid isikuandmeid esitavad, äh, aga samas tuleb arvestada ka, et neil on seal ärihuvid mängus. nii et, et tuleb endalt küsida, kes on need osapooled, kes asjasse segatud on loomulikult peame me pöörama siin andmekaitse inspektori poole ja samuti USA andmekaitseametid peavad sekkuma, aga minu jaoks on kõige olulisem küsimus äh, Äh, kummal, kummal pool piiri on äh, avalik huvi ja, ja era, kummal pool on ärihuvid. Äh, minu arusaamine avalikust huvist, sellest, kuidas Euroopa Liit avalikust huvist saab ja sellest, kuidas USA avalikust huvist aru saab, see tõlgendus võib üsnagi oluliselt muutuda, nii et, et me peame nendel teemadel tõesti väga põhjalikult kõnelema. nüüd, mida ombudsman saab teha, loomulikult, kui on rikutud põhiõigusi kui on rikutud põhiõiguste hartat, äh, sätteid, mis puudutavad eraandmete kaitset ja nõnda edasi, siis ombudsman saab tegutseda, aga tõenäoliselt on see rohkem andmekaitse inspektori pädevuses. nüüd Taligate, ma olen selle kohta äh, üsna palju lugenud viimasel ajal, tegemist on väga põneva juhtumiga mitmel tasandil äh, siin tõstatuvad jällegi teemad huvide konfliktist, läbipaistvusest äh,, Äh, niisiis äh, ma arvan, et äh, ombudsman on siin pööranud väga palju tähelepanu just nimelt läbipaistvusele, dokumentidele. see on äärmiselt oluline. see protsess jätkub. mulle esitati küsimus ka ombudsmanide võrgustiku kohta. see võrgustik on ka väga oluline. professor Diamanturos äh, Äh, äh, on selle, on selle võrgustikule suure panuse andnud, seda võrgustik loodi tema eelkäija poolt, aga ma arvan, et nüüd on vaja äh, aktiivsemalt ja otsesemalt just nimelt seda võrgustikku kasutada just nimelt Euroopa Liidu küsimustes, sellepärast et Euroopa Liit on praegu hoopis teistsugune, kui ta oli üheksakümnendate aastate lõpul või keskel, kui ombudsmani ametikoht loodi Eh, professor Diamandouros on eh, alati olnud väga ettevaatlik ja ei ole üritanud eh, tungida, tungida liikmesriikide ombudsmanide pärusmaale ja ta on täiesti õigesti käitunud. aga mina ombudsmani ja Euroopa Liidu kodanikuna näen üha rohkem, et komisjon ja institutsioonid mängivad meie elus üha suuremat rolli ning ma arvan, et väga paljud kodanikud on väga üllatunud, kui, kui nad mõistavad, kui suurt rolli need institutsioonid mängivad isegi liikmesriikide majanduspoliitikas, eelarves ja nõnda edasi. ja seetõttu ma leian, et on eh, eetiline kohustus, et Euroopa ombudsman äh, Äh, kasutaks aktiivsemalt just nimelt seda võrgustikku, leidmaks uusi viise ja võimalusi, kuidas äh, liikmesriigid ombudsmanid saaksid aidata kodanikel institutsioonidega suhelda. proua Harkin, suur aitäh ka teile küsimuse eest, mis puudutab demokraatlikku legitiimsust, siis ma saan äh, tõesti aru sellest, mida te ütlesite, seda fraasi on väga hõlbus kasutada, aga tuleb mõelda, mida see tegelikult tähendab Äh, ombudsmani äh, äh, talitus on suhteliselt väike ja mida me teha saame? kui ma mõtlen olukorrale omaenda kodumaal, siis ma arvan, et iirlased on üldiselt Euroopa Liitu toetanud, nende suhtumine on positiivne. niisiis üsna pikka aega on Euroopa Liitu nähtud sellise äh, heasoovliku kujuna ja Euroopa Liit on kindlasti andnud oma panuse inimeste elujärje parandamisse. nüüd, kus meil on säästumeetmed, kus majandus on languses, on asjad natuke teistmoodi. meil on, inimesed näevad, mida teeb Euroopa Liit, mida teeb Troika nii meil kui ka Kreekas. siis enam ei nähta seda kui sellist heasoovlikku jõudu, vaid pigem kui mingit kurja jõudu mina äh, kui ma räägin Euroopa ombudsmanist ja äh, demokraatlikust legitiimsusest ja seda ma ütlen ka inimestele kodus, et isegi kui tuleb teha kärped, isegi kui tuleb inimestel hüvesid ära võtta ja isegi kui poliitika toob kaasa suurema tööpuuduse, ei tohi kunagi silmist kaotada inimeste väärikust. inimesi tuleb äh, kohelda lugupidavalt ja õiglaselt, inimesi tuleb kohelda ühtemoodi tuleb väga selgelt välja öelda, mida tehakse, eh, ei saa olla läbipaistmatu, ei saa kuhugi varju pugeda, peab olema läbipaistev, mitte ükski poliitik ega vali, valitsus ei taha Äh, avalikult tunnistada kõige hullemaid asju, mida nad peavad tegema, aga kodanikud ei ole lapsed, neid tuleb kohelda kui täiskasvanuid, kui inimesi ja just nimelt säästumeetmete ajal on institutsioonidel kohustus kohelda inimesi lugupidavalt ja äh, loodetavasti aja jooksul äh, Euroopa Liidu institutsioonide legitiimsus kodanike silmis kasvab nüüd, mis puudutab sidemeid petitsioonide komisjoniga Iirimaal, siis need on alles lapsekingades. minu arvates, kui ma viimase valimiskampaania ajal lobitööd tegin, minu arvates on äärmiselt oluline, et ombudsmanil on komisjon, kellele aru anda, kellelt toetust saada, kellega asju arutada, aga eh, kodanikel oli ka võim-, vajalik oma hääl kuuldavale tuua niisiis ma loodan, et kui Iiri parlamendi petitsioonide komisjon jalad alla saab, siis saame rohkem üksteiselt õppida. ma rääkisin äh, määruse kümme nelikümmend üheksa lissaboniseerimisest. ma olen teadlik nendest aruteludest, mida sellel teemal pikka aega on juba peetud. on räägitud sellest, et määrus tuleb äh, võib-olla muuta või vastu võtta uus läbipaistvuse määrus. Äh, loomulikult Äh, kõige lihtsam oleks see, kui institutsioonid teeksid seda, mida aluslepingud kohustavad neid tegema. Äh, siin meil ongi see lõhe strateegia vahel äh, lepingutes öeldakse, institutsioonid peavad muutuma läbipaistvamaks ja teiselt poolt on meil institutsioonides valitsev kultuur, mis ei ole päriselt kooskõlas selle strateegiaga nii et, et äh, kõigi ülesanne, nii ombudsmani oma, kes tegeleb läbipaistvusega, kui ka institutsioonide, petitsioonide komisjoni roll, äh, äh, nende, kõigi ülesanne on hoolitseda selle eest, et meil oleks üks kultuur ja selline, mis on tõesti kooskõlas Lissaboni lepinguga ja põhiõiguste hartaga. proua Auken tänan küsimuste eest. Te kõnelesite komisjonis valitsevast kultuurist, sellest, et komisjon on võib-olla äh, kõvem pähkel kui Iirimaa asutused, mingis mõttes on teil õigus. komisjoni mandaat on tohutu, tema võim on tohutu ja seal on oma kultuur, mis on aastakümnete jooksul äh, kujunenud, aga lõppkokkuvõttes on tegemist institutsiooniga, mille kultuur ei ole tegelikult erinev ühegi teise institutsiooni omast ning äh, ombudsmani äh, töö koostöös parlamendi ja petitsioonide komisjoniga on seda kultuuri muuta. võib-olla üks negatiivseid aspekte, mida Euroopa ombudsman teha ei saa, aga mida äh, riiklikud ombudsmanid saavad teha, sest kui minul on probleem mõne avaliku sektori asutusega, Äh, ma saan pöörduda meedia poole, ma saan sellest kõnelda ja äh, institutsioon tuleb ennast halvasti ja muutub. niisiis äh, Euroopa ombudsmanil ei ole seda näpuga näitamise võimalust, mis on ombudsmanil riiklikul tasandil. aga samas ma arvan, et on siiski väga palju asju, mida on võimalik teha. kõigepealt ombudsmani suhted komisjoniga peavad toimuma kõige kõrgemal võimalikul tasandil. ma arvan, et ombudsman peab äh, suhtlema komisjoni kõige kõrgemate ametnikega, hoolitsema selle eest, et et nad sa-, tõesti saaksid aru, mida neilt oodatakse ja et ombudsmani lihtsalt ei saa kõrvale lükata. üks mõte, mis mul oli, äh, avalikustada need juhtumid, millega Äh, komis-, äh, ombudsman tegeleb kogu aeg ja mitte ainult ametiaja lõpul. nii et, et inimesed tõesti näevad, millega tegeldakse. Äh, loomulikult ei tohi jätta institutsioonidele muljet, et otsusega teatud juhtumite puhul kiirustatakse, aga kui seda kõike tehakse diplomaatiliselt ja arukalt, siis võib see mõju olla üsnagi suur samuti arvan ma, et komisjon ja mitmed teised institutsioonid on praegu jõudnud oma Äh, arengus teatud punkti, mis puudutab just nimelt avalikkuse teenimise, teenimise kultuuri. mulle tundub, et need standardid, mis eksisteerivad praegu Euroopa Liidus, on äh, madalamad kui äh, mitmetes liikmesriikides, mis puudutab avaliku teenuse põhimõtteid ja läbipaistvust ja nõnda edasi. ning kuigi ükski ombudsman ei saa midagi üleöö teha, mingit võlukepikest ei ole, tegu on aeglase protsessiga Äh, seda probleemi lahendatakse lihtsalt äh, kaebuste suurepärase lahendamisega. ja kui institutsioonid ei ole just eriti jäärapäised või eriti lollid, siis nad lepivad sellega. Äh, neid saab panna muutma läbi oma kõnede, oma suhe, suhete parlamendiga, kasutades ära meediat Äh, käimas on lahing, ma võib-olla ei taha väga karmi sõnadust kasutada, aga sõda tuleb pidada paljudel rinnetel ja hea ombudsman kasutab kõiki neid võimalusi ära selleks, et muutusi esile kutsuda, üleöö need muutused loomulikult ei sünni. üks äh, juhtum, millega härra Diamandouros tegeles, puudu-, see puudutas äh, varase hoiatamise süsteemi ja seda, et teatud ettevõtetele lihtsalt ei teatatud, et nad olid mustas nimekirjas. härra Timandurus äh, tsiteeris ühte põhiõiguste äh, harta punkti õigust olla ära kuulatud. minu arvates äh, ei ole alati vaja tugineda põhiõiguste hartale selleks, et öelda institutsioonile, et et võib-olla oleks kena sellele inimesele öelda, et ta on mustas nimekirjas Äh, kui on jõutud sellisesse punkti, et inimesed hakkavad seda ise tegema, kuna nad saavad aru, et nii on õige, siis me oleme ka midagi saavutanud. mis puudutab nüüd huvide konflikti, jah, siis ma ütlesin, et ma olen äh, standardite ja avaliku sektori ametite komisjoni liige Äh, küsimus on jällegi äh, sarnane selle avaliku huvi küsimusega, kui kaugel peab olema äh, mingist konkreetsest huvist selleks, et öelda, kas on huvide konflikt või ei ole. loomulikult on vaja tegevusjuhist teatud põhimõtteid ning käituda tuleb siis sellest juhisest lähtuvalt, aga jällegi täpselt nagu äh, sõltumatusegagi äh, võib asi olla subjektiivne, aga see on tõesti väga oluline. ma tean, et äh, Euroopa Ombudsmani äh, büroo praegu tegutseb mitmete huvide konflikti juhtumitega ja ja äh, viib läbi ka süsteemset uurimist, et kuidas komisjon on äh, ümber käinud nende huvide konflikti juhtumitega, mis viimase kolme aasta jooksul on esitatud. minu arvates on see väga huvitav äh, uurimine ja sellest võib saada omamoodi etaloon, mille poole kodanikud tulevikus vaatavad, et saada aru, mida huvide konflikt tähendab. härra Chichester, aitäh selle eest, mis te ütlesite. poliitikud ja ametnikud, sõltub teemast mõnikord on äh, poliitikud üllatavalt abivalmid, kui teema on neile südamelähedane või kui on tegemist millegagi, mida nad saavad oma erakonna või poliitiliste programmide jaoks ära kasutada või et kellelegi teisele ära teha mis puudutab äh, ametnikke, jugu on samamoodi, mõnikord on nad äh, väga korralikud ja öelda, me ei saa seda teha, sellepärast see on poliitiline küsimus, aga kui on tegemist väga olulise poliitilise küsimusega, siis nad on tavaliselt vastutulelikumad või vähem vastutulelikud. nii et, et asi ei ole selles, et, et äh, me saaksime öelda, et see või teine rühm äh, ei ole koostöövalmis, asi sõltub rohkem küsimusest. jah, ma olen naine ning äh, tahan saada ombudsmaniks me võiksime siin äh, väga pikalt arutada äh, selle üle, mis on hea ja halb, et äh, ombudsman on naine me võiksime rääkida siin isikuomadustest ja millest igatahes. jah, meestel on äh, väga palju suurepäraseid isikuomadusi, äh, mida sellel ametikohal kasutada, naistel täpselt samuti, aga ma ei hakka sellest rääkima. mis on minu lemmiksaavutus, kui ma vaatan kümnele aastale tagasi, äh, siis äh, ainult kaks korda Äh, Iirimaa ombudsmani ajaloos on äh, olnud äh, selline olukord, kus ombudsman on pidanud pöörduma tõesti parlamendi poole juhtumiga. ja, ja sellisel juhul nii-öelda see on nagu viima-, viimane abinõu ja kui sellest kasu ei ole, siis ei ole millestki kasu, nii et, et viimane kord, kui ma pidin äh, pöörduma parlamendi poole, siis selle juhtumiga oli seotud ka äh, parteipoliitiline element, juhtum oli politiseeritud ja kui ma pöörusin parlamendi poole, siis valitsus isegi ei lubanud parlamendikomisjonil sellega tegeleda. Äh, see oli aastal kaks tuhat üheksa, kui meil oli majanduslangus ja paljud ei pannud sellele tähelepanu. mina teadsin, et see on ombudsmanile väga äh, negatiivne, sellepärast et valitsus lihtsalt ignoreeris parlamendi rolli ja samuti kodanikke ja nende õigusi olla ära kuulatud. niisiis me läksime tagasi ja ütlesin oma talitusele, et me peame inimestele asjast teada saadma, me peame ütlema, miks see on oluline, niisiis ma koostasin kõne, kus ma suhtusin väga kriitiliselt valitsusse ja sellesse, kuidas valitsus oli käitunud Äh, rääkisin parlamendi äh, põhiseaduslikust rollist, äh, tasakaalust parlamendi ja teades, täitesaatva võimu vahel. ma olin väga närvis, kui ma seda kõnet pidasin, ma mäletan, et üks ametnikest tuli äh, Äh, äh, mõni päev enne kõnet minu juurde ja ütles, Emily, ma loodan, et sa saad aru, et kui sa selle kõne pead, siis sa võib-olla pead tagasi astuma. Äh, sel päeval, kui ma kõne pidasin, ma olin väga vara üleval ja ma mõistsin, et ei ole mõtet olla ombudsman, kui ei ole valmis riskima, niisiis ma pidasin selle kõne. olukord muutus, valitsus andis järgi ning parlamendikomisjon arutas seda konkreetset asja ning äh, äh, see andis alust ka arutelule parlamendi äh, aruandekohustusest, parlamendikomisjonide rollist, sellest, kui palju täidesaatev võim võib parlamenti mõjutada see omakorda viis aruteluni, mis leidis aset parlamendivalimiste ajal kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ning selle tulemusena meil on petitsioonide komisjon, on toimunud väga olulised äh, reformid, mis puudutavad läbipaistvust ja avalikku haldust üldiselt. nii et, et ma võin öelda, et mina ja minu ametkond mängisid väga olulist rolli selles protsessis ja selle üle olen väga rõõmus. Ήταν πραγματικά το favorite από τις περιπτώσεις που μας αναφέρετε. Suur tänu. ja nüüd jätkame nii nagu olin enne ette nähtud, meil on nüüd kümme minutit kolme järgmise küsimuse jaoks. ning äh, nii on proua Railil aega ka vastata, härra Cashman. aega on väga vähe, ma räägin lühidalt. sa vastasid kõik, te vastasite kõikidele minu küsimustele, ma tõesti sooviksin äh, teid äh, õnnitleda suurepärase ettekannet, suurepärase ettekande eest, see kuigi põhjalikult äh, te vastasite küsimustele, minule mõjub väga positiivselt. mulle tundub, et olete tõesti parim kandidaat selle töö jaoks. ning äh, isiklikult võin öelda, et kes kahtleb selles, on kas hullumeelne või surnud või meeleheitel, meeleheitel sellel küsimusele pole vastust äh, vaja, tegelikult see polnud ju küsimus. järgmine. Herman. kuigi ma ei taha nüüd nii kaugele minna kui Michael, ma küsisin eel-, teie äh, äh, konkurentidelt sama küsimust olen huvitatud sellest, mis on teie kui võimaliku ombudsmani jaoks põhiteemad. Äh, alati äh, äh, kui mina olen tööintervjuul käinud, seda pole tihti juhtunud, kuid siiski olen ma välja valinud võtmesõnad enda jaoks, millised on teie jaoks võtmesõnad? kuid mul on hea meel, et te olete kandidaat, sest mina kui petitsioonide komisjoni eelmine, eelmine endine liige, ma tean, et äh, et kõik otsused, mille langetavad äh, äh, saadikud, meid süüdistatakse alati selles, et me ei ole sõltumatud, meie otsused on kallutatud. ja mul on väga kahju, et äh, Eh, et nüüd eh, siin näiteks on ju ka meie enda kallid kolleegid kandideerimas, nad on minu meelest äärmiselt pädevad, suurepärased kolleegid, kuid minu meelest ei tohiks, eh, ei tohiks süüdistada ombudsmani mm, ametit ombudsmani kallutatuses lihtsalt äh, sellepärast, äh, mis, äh, mis on ombuds-, siis lihtsalt ombudsmani kurrikulum viite pärast. mina leian, et on äärmiselt kahetsusväärne, et see võimalik oleks. kui Enrique Baron soovitas kakskümmend aastat tagasi et äh, ombudsman ei tohiks olla tegevpoliitik, siis, ähm, siis tal oli minu meelest õigus. minu, te, te olete, kuid igatahes on teisi kandidaate ka peale poliitikute ja ma loodan, et selle kõige tulemus on positiivne, kuid millised oleks siis võtmesõnad olnud? Äh, Kirja Hafner Äh, härra Henner, ma räägin saksa keeles suurepärase ettekande eest, suur tänu teile. ning samuti ka teie, ähm, teie veenvate põhjalike vastuste eest, ma sooviksin ähm, äh, äh, öelda sama, mida härra Cashman, mul oli palju küsimusi, kuid te vastasite neile enne, kui ma suuda, suutsin need esitadagi. nüüd tahaksin ühe kommentaari esitada, äh, ühe väikese küsimuse ning äh, samuti ühe tähelepaneku esitada. Äh, ombudsmanil jah, tõesti on sellised probleemid, nagu te mainisite, Iirimaal äh, olete te kindlasti tuntud, ombudsmani koht on tuntud ja tema sõnal on kaalu. siin on see palju keerulisem. on see võimalik ainult siis, kui ähm, probleeme lahendatakse äh, võimalikult äh, äh, võimalikult jõuliselt, isegi kui see mõjub segavalt, sellega seoses peab olema tugev, peab olema järjekindel, ei piisa sellest, kui olete sõltumatu ning ma tahaksin, et te tooksite mõne näite, kuigi see, mis te rääkisite juba, on samuti juba äh, üsnagi väärtuslikku informatsiooni kandev. ühesõnaga, jätame selle küsimuse vahele äh, ja sooviksin öelda seda, et äh, väga oluline on, kuidas kandidaati välja valida. meie valime siit, kas meie valime parlamendist siit ainult omapoolse kandidaadi, kas me valime väljaspoolt kandidaadi ma arvan, et äh, siin on, kui me nüüd teeme pre-, äh, tegu pretsedendi, kui me valime mõne enda omadest välja, siis kokkuvõttes äh, hakatakse meid süüdistama poliitilistes mahhinatsioonides, kokkulepetes ja nii edasi, ma tahaksin teada, mida teie sellest arvate, palun öelge seda selgelt. Five... Teil on ainult viis minutit, proua O'Reilly need neli minu sõna, mis on, oleks need, mida ma olen mitu korda korranud. ja kodus olen ma seda tüdimuseni korraldanud, korranud, kui me oleme strateegiast rääkinud, kõigepealt nähtavus, mõju ning äh, mis puudutab äh, mind ennast, siis järjekindlust ja samuti ja samuti ka ausus see on, me oleme tihti viimane instants, mille poole saab, mille poole saab kodanik pöörduda. ning teine küsimus, see on parlamendi küsimus ja sellega arut-, seda peaks arutama parlament, ma ja mis puudutab Te rääkisite sellest, et Iirimaa ombudsman on palju nähtavamal koha peal kui Euroopa ombudsman Eh, institutsioonid võivad ka eh, rünnata, eh, ei ole alati sugugi toetavad. kui ma nüüd tõlgendan teie küsimust, kuidas oleks võimalik olla vapper ja julge mm, ombudsman, kartmata, et institutsioonid sanktsioneerivad tema tegevust. minu meelest see iseloomustab seda, mida PEA ombudsman peaks tegema minu meelest ombudsmani töö ei tähenda seda, et lihtsalt äh, kas-, äh, ruudukestesse riste teha. ombudsman äh, peab olema otsustav, empaatiline, diplomaatiline ja samuti ka pisut poliitiliselt nutikas, teades, millisele, millisele nupule vajutada ja millal, see on pisut see on pisut nagu dirigendi töö, et Eh, nüüd teeme, teevad trummid kõvela, kõvemat häält ja nüüd jälle keelpillid. kõige paremad ombudsmanid, keda mina tean, on need, kellel on, eh, kes teavad, kellel on olemas isikuomadused, mida seda teha. ma rohkem selle korda Eh, teil peate vist veel ühele kolleegile vastama, me ei näinud enne, et ta soovis eh, sõna, palun, kas ta ütleks kiiresti? Eh, suur tänu. mul pole tegelikult küsimust tulevasele ombudsmani, mul on menetluse kohta küsimus, mis ütleb, et petitsioonikomisjonil ei ole mandaati äh, otsust langetada, kuid ta, eh, tal on õigus teavitada Euroopa Parlamendi eh, presidenti. kas te võiksite Euroopa Parlamendi presidendile öelda edasi minu arvamust, et eh, kui me ei hääleta et me, kui me, et me hääletame iseseisvate kandidaatide poolt, mitte poliitikute poolt. mina hääletan õnneks igatahes proua Raili poolt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 vahetame dekoratsioone nüüd. Auken, sorry. proua Auken, palun asuge samuti oma kohale. jätkame. proua Dagmar Rott-Berentiga. The points of view concerning the ombudsman. siis meie järgmine ombudsmani kandidaat. aitäh, proua esinaine daamid ja härrad, Euroopa Parlamendi saadikud. siis selline ametlikum sissejuhatus, suur tänu selle eest, et ma saan enda ideid täna siin esitleda. ma olen edastanud ka kirjalikult oma vastused küsimustele. lisaks sellele sooviksin äh, veel mõned märkused teha ombudsmani rolli kohta ja selle kohta, miks mina olen sobivaim kandidaat. kõigepealt äh, pean rõhutama, et äh, viimased kaheksateist aastat on meil olnud äh, kaks ombudsmani, härra Söderman ning härra Diamandouros ja nemad on siis rajanud selle tee järgnevatele ombudsmanidele ja nende poolt tehtud äh, töö on äh, üha olulisem, et igaüks, kes sinna ametisse asub, äh, neil on ka latt kõrgele seatud. sel aastal on tegemist kodanike aastaga, kuid tegemist on ka suurte väljakutsetega aastaga me näeme, et paljud liikmesriigid on endiselt finantskriisis, mis mõjutab otseselt ka kodanikke ja seoses sellega Euroopa Liidu populaarsus langes kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kuuekümnelt protsendilt neljakümne viiele protsendile kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, mis on vägagi murettekitavaks signaaliks meile kõigile nii kodanike seisukohast kui ka parlamendiliikmete seisukohast, sest äh, kõik need, kes Euroopa institutsioonides äh, töötavad, peaksid äh, Euroopa Liidu ideid äh, edastama, peaksid sellega sisse tooma lisaväärtuse. seda nii äh, fraktsioonide seisukohast kui ka meie üksikute kandidaatide seisukohast. Euroopa Liidu institutsioone nähakse kaugel olevatena isegi äh, niimoodi, et nad ei hooli inimeste muredest. ja see tõestab seda, et kogu institutsioonide poolt tehtav töö ei ole küll kasutu, kuid tihtipeale just näiteks parlamendi liikmete töö, seda ei hinnata piisavalt ja seda ei nähta piisavalt. ja võib-olla sellepärast kodanikud ka ei leia, et institutsioonid töötavad nende huvides. minu äh, liikmesriigi Saksamaa puhul on see nii ja ma arvan, et teistes äh, liikmesriikides on olukord sarnane. ma kahtlen, kas on mõni liikmesriik, kus kodanikud ütleksid, oo, Euroopa Liit, see on minu jaoks äh, kasulik. et inimesed institutsioonides töötavad just minu äh, huvides. pigem siiski ähm, süüdistatakse Brüsselit ja Strasbourgi kõikides hädades, nii et meil ei ole tegemist mitte ainult kommunikatsiooni pro-, probleemidega, vaid ka koostöö kodanikega annab, jätab soovida. Euroopa ombudsman äh, äh, saab tegeleda mm, nende kaebustega, mis puudutavad äh, halba haldustava ja kui uuritakse rikkumisi riigihalduses, siis on vaja ka teatud oskusi, on vaja võimekust mõista seadusi ning avaliku teenistuse norme, on vaja teada, kuidas toimivad Euroopa Liidu institutsioonid. inimene peab olema vahendaja omadustega ning eh, tagasihoidlik eh, teener kodanike huvidele, samuti peab olema sügav huvi muuta kodanike elusid kui vaatate oma igapäevast teed, et paljud nendest äh, asjadest on osaks ka teie igapäevasest tööst, et olla vahendajaks, et olla rahva teenriks ja et äh, muut-, soovida muuta inimeste elusid, sest muidu ei saa, oleks meist saanud ju ka poliitikud. ma arvan, et ma võiksin äh, nendele nõuetele vastata, mul on teatud eelised olemas ma tean, et Euroopa Liid-, parlamendi liikmelisus on mulle pigem puuduseks, kuid eelduseks on see, et te mind tunnete ja te teate, kuidas ma töötan. tahaksin äh, meenutada mõningatele teist, et ma olen õppinud äh, õigusteadust, olen kaks riigieksamit äh, sel alal läbinud, samuti on mul, ja selle tulemusena on mul võimalik olla ka kõrgema astme kohtunik Saksamaal ma olen ka spetsialiseerunud, töötades juristina, töötasin Berliini parlamendis ja minu erialaks oli just haldusõigus. tegelesin uurimiskomisjonis, mille eesmärgiks oli administratiivreform Berliinis läbi viia Eh, selle edukust saavad inimesed, kes Berliinis või selle lähedal elavad, eh, küll ka ise hinnata. siin parlamendis lisaks eh, oma seadusandlikule tööle ma olen tegelenud keskkonna ning tarbijakaitse teemadega, need teemad puudutavad väga lähedalt kodanikke, olen olnud kolma, kolm korda parlamendi asepresident ning seal vastutanud personaliküsimuste eest äh, kolleegid teavad, et ma võtsin seda ülesannet väga tõsiselt, olen alati püüdnud äh, äh, teha oma tööd ausalt, äh, suheldes parlamendiliikmete ja administratsiooni esindajatega. mitte alati ei ole kaebused põhjendatud, kuid alati väärivad nad seda, et neid uuritakse. ma arvan, et minu töö on, tööd on saatnud edu ma ka parlamendi reformi kallal olen töötanud, püüdes muuda, muuta seda, kuidas äh, töö siin toimub. osa sellest, kuidas me praegu tööd teeme, on osa sellest refo-, on selle reformi tulemus, need olid võib-olla tagasihoidlikud edusammud, kuid nad on olemas, see sinise kaardi süsteem äh, täiskogul, samuti vaba mikrofoni ähm, äh, osa, et muuta Äh, arutelud kodanikele huvitavamaks, selleks, et jällegi kodanikele lähemale jõuda. ja samuti mõned äh, muutused, mis muutsid meie kui liikmete elu lihtsamaks. nüüd äh, tegelen personalieeskirjadega avaliku teenistuse jaoks Euroopa Liidus ja mul on parlamendi presidendi ülesanne olla raportööriks raporti osas, mis puudutab äh, parlamendi administratsiooni tõhusust. nagu te teate, iga haldussüsteem, iga haldussüsteemi saab pidevalt paremaks ja tõhusamaks muuta. olen siis olnud ka vahendajaks näiteks Berliini kodanike vahel ning Euroopa institutsioonide vahel olen palju seega teada saanud institutsioonid toimimisest ja sellest, kui keerukad on institutsioonid ja nende tööviisid kui äh, olin äh, assistentide liikmete ähm, äh, teemaga tegelesin, siis õppisin väga palju ka selle kohta, kuidas administratiiv, administratsioon toimib ning kuidas olla kliendiks sellele haldussüsteemile. Need, kes minuga koostööd on teinud, teavad, et ma kergesti järele ei anna ja selline kliendi äh, suhtumine on väga õige või võime isegi öelda kodanikule suunatus pigem, mitte niivõrd äh, kliendile suunatus, sest kodanikud ehk ei näe ennast niivõrd klientide, kuivõrd äh, kodanikena. ja kui me räägime kodanikule suunatusest, siis ma selle all mõtlen, et me peaksime töötama kiiresti, õiglaselt, läbipaistvalt ning olla pühendunud just kodanike huvidele ja institutsioonidele. ombudsmani ähm, tööl on väga äh, otsene mõju viiesaja miljoni äh, elaniku igapäevaelule, tahaksin ka ühe näite tuua, mis on mulle väga südamelähedane, nii ka proua Aukenile, see puudutab Euroopa Ravimiagentuuri, Ravimiametit me püüdsime seda ametit muuta nii läbipaistvaks kui võimalik. kahe tuhande kümnendal aastal ombudsman äh, leidis, et tuleb äh, kliiniliste katsete äh, tulemused avaldada ja see oli väga tähtis selleks, et abistada patsiente ja amet otsustas selle Äh, need andmed avaldada ja kaks äh, kaks ähm, äh, ravimifirmat kaebasid kohtusse ameti ja heaks haldustavaks on see, et amet ütles, et tegemist on vahekohtu otsusega ja meie jätkame juhtumipõhist tööd ning äh, protesteerisid, ähm, kaebasid edasi selle kohtuotsuse, äh, jätkavad nende katsete tulemuste avaldamist ja see näitab seda, kuivõrd tähtis on ombudsman äh, kodanike igapäevaelule, nende perede elule ja kuidas see mõjutab ähm, vabaühendusi ja teisi Euroopa Liidus. mida tähendab Euroopa Ombudsmani töö minu jaoks? see tähendab äh, Äh, seda, mis minu elu niikuinii määrab. ja meie paljude elusid meie seast. me räägime õiglusest, õiglusest kodanike vastu, et kodanikud saaksid osaleda, neil oleks juurdepääs, äh, kuidas kommunikeerida äh, administratsiooni ning kodanike vahele see tä-, see ei tähe-, see tähendab seda, et kunagi ei tohi kriitikat jätta suheldes administratsiooniga. Te teate, et ma olen alati usaldusväärne äh, partner, äh, võib-olla ei ole minuga alati lihtne suhelda ja kindlasti ei jäta ma kunagi kriitikat, kuid kindlasti äh, olen ma usaldusväärne partner. kui räägime erapooletusest, siis erapooletus tähendab seda, et ühte ja sama juhtumit, et erinevaid juhtumeid käsitletakse sama moodi, seda, erapooletus äh, tegelikult eeldab ka äh, läbipaistvust, sest ükskõik, kes siin teie ees istub, muidugi räägib teile kõike seda. ja kui te tunnete seda teem-, seda inimest paremini, siis äh, te ähm, oskate otsustada, kuid muidu on teil väga ähmane ettekujutus nende kirjalike vastuste põhjal, kuid läbipaistvus tähendab seda, et te oskate hinnata, kuidas keegi tööd teeb ja siin erapooletus on täiesti ähm, lahutamatu osa ombudsmani tööst. sõltumatus ning erapooletus on, äh, tähendab ka seda, et on vaja julgust, on vaja survele vastu seista, olgu siis tegemist poliitilise või administratiivse, administratsiooni poolse survega äh, näiteks seadusandluse rakendamise osas ja nii et vaprust on kindlasti vaja ja teie võite otsustada, kas mina oskan survele vastu seista ja kas mul on julgust. kui mind valitakse ombudsmaniks, mida ma siis teen? nende kaheksa, üheksa, kümne kuuga, mis ametiajaks on jäänud, kuna eh, ametiaeg lõpeb ka parlamendi ametiajaga arvatavasti esimese juuliga ja siis eh, eh, uus ombudsman asub teele võib-olla es-, septembrist-oktoobrist. mida ma siis teeksin selle järelejäänud ajaga? ja mis oleks tähtis teha sellel ametikohal? ükskõik, kes siis sinna kohale asub. mina tagaksin selle, et Euroopa Liidu institutsioonidel oleks teenustele suunatud läbipaistev äh, äh, töö, kus hea haldustava on selgelt defineeritud ja samuti on välja toodud, millised on iga kodaniku õigused. ma muudaksin ombudsmani ameti ka nähtavamaks, ei tähenda seda, et äh, ombudsman peab ähm, väga palju äh, ringi äh, reisima isiklikult, ta peab omama kontakte riikide parlamendi liikmetega, Euroopa Parlamendi liikmetega, et kõik need, kellel on mingid kahtlused või kõhklused institutsioonide kohta, et nende huvid oleksid esindatud ma tean, et härra Diamandorus ja tema eelkäija härra Söderman püüdsid äh, menetlust kiirendada ja ma arvan, et tegelikult on äh, seda menetlust veelgi võimalik äh, kiirendada ja tõhustada. kui keskmiselt võtab see üksteist kuud, siis paljude kodanike jaoks, kui nad just väga kannatlikud ei ole, on see pikk aeg samuti ma pakuksin välja administratiivsete protseduuride seadusandluse. Saksamaal on see igatahes normiks saanud, et kõik lähtuvad samadest reeglidest, ei ole meil ei ole praegu siduvat äh, administratiivseadust, haldusseadust, on ainult koodeks, see on arusaamatu Euroopa Liidu haldusõigus äh, on üheks äh, kõige suuremaks äh, sammuks, mis oleks vaja läbi viia. samuti kui me räägime ressursside kasutamisest, siis parem ressursside kasutamine praegusel kärpeperioodil on väga tähtis. eelmise Äh, mandaadi jooksul oli äh, väga tähtis koostöö Euroopa Parlamendiga selleks, et ressursside kasutamist optimeerida ja siin on üht-teist veel ära teha, kus me peaksime vaatama, kus on võimalik raha kokku hoida ja ressursse saaks vaadata ka valdkonna kaupa eraldi suhted Euroopa Parlamendiga on väga olulised, eriti petitsioonide komisjoniga, siin on juba sisse kirjutatud selline äh, suhe või seos Otsmani ametiga ja ma arvan, et koostöö on olnud siiani väga hea, kuid kindlasti saaks vaadata, kuidas see töösuhe võiks äh, mitte ainult tehnilisel tasandil, äh, kuidas see võiks veelgi parem olla ombudsmani äh, visiidid petitsioonide komisjoni ei peaks olema mingid äh, sellised äh, eksklusiivsed sündmused, vaid see oleks justkui kohustuslik osa ombudsmani tegevusest, et oleks kursis sellega, mida petitsioonide komisjon teeb ja et oleks ka petitsioonide komisjonis liikmetel võimalik kergesti ligi pääseda ombudsmanile ka mitteametlikult. kindlasti tuleks äh, parandada suhteid ka liikmetega, teil on äh, õigus ja huvi äh, nende, nende teemade vastu, mil, mis esitavad teie riikide kodanikud ja parlamendi liikmed peaksid suurendama seda teadlikkust, kuidas neid kaebusi esitada, kuidas neid käideldakse ning samuti peaksid parlamendiliikmed teadma, kuidas äh, äh, kodanikud nende äh, ringkonnas, mil-, millised on nende mured. nii et nüüd kindlasti on abi ka minu kirjalikest vastutest, mis on sisukamad, püüdsin siis püüdsin nii palju ära mahutada sinna kirjalikku vastusse kui võimalik kirja eh, suurus läks aina väiksemaks, püüdsin rohkem sinna sisukat eh, teksti mahutada, aga nüüd olen valmis hea meelega vastama teie küsimustele. Äh, äh, äh, me jätkame nüüd küsimustega. kõigepealt koordinaatorid, härra Jaar, aitäh Äh, proua Ruut Berend, tere tulemast petitsioonide komisjoni. mul on üks äh, kommentaar. ma arvan, et äh, mitte keegi teis, siin ei arva, et ei ole vapper ja julge. me ju tunneme teid ometigi, me teame, et te olete väga pühendunud kolleeg. kes on alati teadnud, kuidas eesmärkidega sihile jõuda me äh, panime tähele, et te istusite just nimelt sinnapoole ja te tegelikult äh, ennetasite paljusid minu küsimusi ja paljudele neist juba ka vastasite. aga peatuksin mõnedel asjadel, mida te oma sõnavõtus ei puudutanud. kõigepealt sõltumatus. Äh, kaks kandidaati mainisid seda arutelude käigus kaks on, äh, kahe kandidaadi kohta on öeldud, et nad ei ole selle ametikoha jaoks piisavalt sõltumatud. kuidas on lugu teiega? teiseks, kuidas me saaksime ombudsmani ametikoha avalikkuse jaoks märk-, nähtavamaks muuta? loomulikult äh, meil peab olema üks kontaktpunkt, aga kuidas Äh, Euroopa avalikkust teie olemasolust teadlikuks muuta. kolmandaks, inimõigused. üha rohkem äh, saame me petitsioone ja kaebusi äh, mis on seotud põhiõiguste hartaga. mida teie arvate sellest, et Äh, põhiõiguste harta ei ole aluslepingute laiendus ja ta tuleb üle võtta riiklikesse seadustesse. meie oma komisjonis ütleme tihtipeale, et äh, petitsiooni esitajal on õigus, aga oma vastuses me ütleme, et meie Äh, vastutame ainult selle ja selle küsimuse eest, sellepärast et meil ei ole vastavaid Euroopa, Euroopa õigusakte, millele me saaksime tugineda. mida teie teeksite näiteks, kui äh, teieni jõuab kaebus, äh, mis puudutab liikmesriigi küsimust, küsimust, mis ei ole teie pädevuses? aitäh, härra Postinaaru järgmisena. aitäh proua äh, Dagmar Roth-Berend. Äh, täna me arutame siin ka sõltumatuse, neutraalsuse ja erapooletuse küsimust. me kõik teame, et oma sissejuhatavas sõnavõtus kõik kandidaadid ütlevad, et nad on sõltumatud ja ainukene on see, kuidas nad tegelikult käituvad, kui nad ametisse valitakse ja see on minu jaoks kõige olulisem. niisiis äh, sõltumatus sellel ametikohal olles, kuidas te seda näete ja teiseks äh, kutsealased oskused, äh, kutsealane valmidus kui te kord ametikohal olete, kuidas te olete valmis tegutsema vastavalt nendele pädevustele, mis on kirjas aluslepingutes ja äh, lihtsalt mitte lähtuma oma heast äranägemisest. nüüd äh, teise, äh, teised küsimused. kõigepealt, kuidas teie tahate häid haldustavasid ja läbipaistvust parandada kõigil Euroopa institutsioonide tasanditel? meil on erinevad standardid Euroopa Parlament on äh, kõige läbipaistvam, nõukogu on kõige läbipaistmatum ning komisjon on seal kuskil vahepeal. kas äh, oleks võimalik äh, saavutada ühised läbipaistvusstandardid ja head haldustavad kõigi kolme institutsiooni osas? teiseks, kui teid valitakse ametisse, kas ombudsman Dagmar Roth-Beeret Äh, teeks tööd selle nimel, et lobirühmade mõju äh, parlamendisaadikute langetatud otsustele väheneks, kas te suudaksite kärpida nende mõju näiteks äh, hääletuste ettevalmistamisel? kas meil võiks olla sarnane käitumiskoodeks parlamendi, komisjoni ja nõukogu jaoks. meie oma koodeksi oleme vastu võtnud, aga vaadates kahte teist institutsiooni, siis nendega on lugu teisiti. kas me võime selles vallas teilt mingeid konkreetseid samme oodata? ning lõpetuseks Saksa kandidaadina äh, inimesena, kesel on äh, väga väljapaistvad saavutused Euroopa Parlamendis Äh, kuid millist nõu annaksite Euroopa Komisjonile, äh, kui äh, alustatakse läbirääkimisi liik, liikmesriikidega, kui alustatakse läbirääkimisi teiste, teiste riikidega investeerimis- ja vabakaubanduslepingute osa, osas, sellepärast et paljud need teemad on nagu inimõigused ja muu on teie pädevuses. aitäh, härra Postinaaru. meil on järel ainult nelikümmend minutit vastusteks ja järgmisena saab sõna proua Auken. aitäh. Dagmar, ma mäletan, et ükskord me arutasime äh, fraktsioonis midagi ja mina ütlesin, mina Dagmar Roth-Berendit ei äh, karda ja keegi teine ütles, aga mina kardan küll. Äh, võib-olla on see osaks probleemist, minu arvates olete teie väga pädev poliitik ja mulle meeldib, kui te olete minu poole peal. aga minu arvates te ei ole sõltumatu ja kõik need väited, mida te sõltumatuse kaitseks esitasite, on väga nõrgad. kui te ütlesite, et mina olen ametisse valitud saadik, siis minu jaoks juba tähendab see seda, et te ei ole sõltumatu. meid on siia valinud, valitud erakonnad ja meie esindame inimesi meie oleme poliitikud ning nagu ma ütlesin, sa oled väga jõuline poliitik, sa meeldid mulle väga, aga ma ei usu, et sa oled sõltumatu. Need argumendid, mida sa oma sõltumatuse kinnituseks esitasid, ei ole veenvad. ja kui näiteks Äh, sina peaksid hakkama äh, haldusõigust rakendama, näiteks meil Taanis on väga selged äh, standardid selles osas, mis on sõltumatus, mis on huvide konflikt. ja see ei ole meie, meie jaoks midagi subjektiivset. kodanikud peavad olema võimelised objektiivselt nägema seda sõltumatust ja ma arvan, et Äh, isegi need inimesed, kes teid väga austavad, peavad teid väga erapoolikuks. Äh, ma olen isegi äh, kuulnud e-, inimestelt, et, et issand jumal, mis siis saab, kui valitakse mõni poliiti-, poliitiliselt kallutatud kandidaat ametisse. nii et, et minu arvates selline olukord on äh, probleemne. ma loodan, et meil õnnestub jät-, jätkata head koostööd ja ma ütlesin, ütleksin isegi, et kui äh, te oleksite eemal siit parlamendist mõnda aega, äh, tegelesite mittepoliitilise tegevusega, siis tõenäoliselt oleksite väga tugev kandidaat, aga nagu ma ütlesin, praegu ei ole teid võimalik näha kui erapooletut kandidaati <laughs> ja nagu ma ütlesin, mina teid ei karda, nii et. aitäh, proua Auken. härra Chichester, aitäh. Dagmar, kallis kolleeg. hea meel sind siin näha ja kuulata sinu sõnavõttu. minu esimene eh, märkus ja küsimus oleks järgmine. Eh, sul on väga hea kogemus. ma, ma tean seda oma kogemusest, et sa oskad väga hästi probleeme lahendada. see on ombudsmani jaoks väga oluline isikuomadus. aga oma isiklikust kogemusest tean ma ka seda, et sa tihtipeale kasutad äh, ka äh, võimalust oma poliitilistele vastastele koht kätte näidata. ja seetõttu Äh, tõepoolest, äh, sa ei ole poliitiliselt erapooletu. Äh, ma arvan, et sinu jaoks on kõige suurem väljakutse veenda meid siin parlamendis, et sa tõesti suudad muutuda sõltumatuks ja, ja ideaalis ka mittepoliitiliseks inimeseks oma uuel ametikohal niisiis, kas ma tohiksin küsida, kas sul on mingeid mõtteid selles vallas? kuidas sa suudaksid meid veenda? ja veel üks äh, küsimus. sa kõnelesid sellest, äh, kuivõrd oluline on edendada Euroopa Liidu mõtet selle kasvava rahulolematuse taustal. kas sa tõesti arvad, et see on ombudsmani ülesanne? mulle tundub, et äh, see on rohkem nagu Euroopa Komisjoni ülesanne. veel üks märkus Äh, kolleegid nõuavad ombudsmanilt üsna ambitsioonikaid asju. ma loodan, et äh, sa ei lase ennast nendest soovidest eksitada ja oled kahe jalaga maa peal ja lähened oma ametikohale realistlikule. keegi siin ütles, et selleks, et Euroopa toimiks, on meil vaja rohkem Euroopat, ma ei hakkaks siin sellesse arutelusse laskuma, aga ühele teisele kandidaadile ma ütlesin, et kas see tähendab siis seda, et ombudsmanil on äh, rohkem tööd et niimoodi te üritate oma töökoormust ju suurendada. aitäh, härra Saafrakos, te palusite sõna. aitäh, esinaine. me kõik tunneme proua äh, Roth-Berendit, tema elulugu on väga muljetavaldav, ta on väga dünaamiline isik ning üks äh, äh, küsimus, mille tahaksin tõstatada, on see, et kuidas tagada, et ombudsmani otsuseid ka ellu rakendatakse, nagu te teate, ombudsmani otsused äh, on sellised, et praegu ombudsman ei ole kohtuorgan. ombudsmani otsustest võib-olla peetakse kinni, aga võib-olla mitte kõik sõltub äh, liikmesriikidest. kuidas teie arvates, äh, kui teid ametisse valitakse, kui teist saab ombudsman, kuidas äh, saaks ombudsmani rolli laiendada ning teine küsimus teie kandideerite Äh, ainult üheks aastaks, te ei kavatse pärast enam kandideerida, mida te selle all silmas peate? Äh, võib-olla äh, ma lihtsalt ei saanud tõlkest aru, ütleb kõneleja, aga kui äh, Äh, te kandideerite ombudsmaniks vaid äh, oktoobrini kaks tuhat neliteist, kas see tähendab, et kas te, kas te kavatsete pärast seda äh, kandideerida kas Saksa parlamenti või Euroopa parlamenti või mõnele muule poliitilisele ametikohale? nüüd vastab proua Ruut Peret nendele küsimustele ja siis saavad veel saadikud võimaluse küsida kõigepealt, äh, kui lubate, vastaksin äh, paljudele küsimustele ühiselt. Äh, sest et mida härra Jaar, härra Postinaru ja proua Auken küsisid, tihtipeale kastuvad. Margaret, ma arvan, et kui inimesed siin kojas on argpüksid, siis nad kardavad mind sama palju nagu teidki ma ei tea, kas ma olen äh, kunagi andnud kellelegi põhjust ennast karta, aga ma arvan, et ma olen minevikus tõestanud, et kui ma usun millessegi, äh, siis ma ütlen selle ka väga selgelt välja. nagu te teate, minu tööks on alati olnud äh, õigusloome ja õigusloomeks on vaja enamust aga mul on huumorimeel, see ei ole küll nii peen nagu sinul, Giles aga ma ei ole võib-olla kunagi suuteline nii hästi poliitilistele vastastele kohta kätte näitama nagu sina. aga ma vähemalt äh, üritan äh, inimestesse suhtuda lugupidavalt äh, sest et äh, mind on kasvatatud nii, et inimesi tuleb äh, kohelda nii, nagu ma tahan, et nad mind kohtaksid ja äh, ma olen üsna kergesti solvuv ja sellepärast tahan ma ka, et kõik oleksid minu vastu kenad. nüüd erapooletus, ma tahaksin öelda, et poliitikud ei ole kunagi erapooletud ja mina ei saa kunagi olla erapooletu ja ma pean ütlema, et ma ei saa aru seda Äh, või ma, tähendab, ma saan aru küll, mida te mõtlete, aga ma ei ole teiega nõus. Äh, äh, vaadake meie erapooletust ja sõltumatust. kas te tahate öelda, et poliitikud sarnaseid juhtumeid sarnaselt ei kohtle? näiteks oletame, et me oleme mõlemad Euroopa Parlamendi liikmed, me oleme kodanike jaoks vahendajad, me saame kodanikelt palju kirju Äh, mõnikord need kirjad on äh, probleemidest, mis puudutavad Euroopa Liitu, näiteks räägitakse äh, elupaikade direktiivist kaks tuhat, loomade heaolust, millest iganes. ma pean neile kirjadele vastama sõltumatult ja erapooletult ja ma ei küsinud neilt, et kuule, kas te hääletasite minu poolt valimistel või ei ja samuti vastates kodanikele, ei ma, ma ei pane mingeid parteipoliitilisi kaalutlusi esiplaanile, ma olen lihtsalt lojaalne vahendaja ja kõik. nii et, et mis asi, mis asi see äh, erapooletus lihtsalt on? Äh, tegelikult äh, asi on subjektiivne, ei ole võimalik tõestada, et keegi on äh, subjektiivne või objektiivne Äh, mitte ka, seda ka mitte inimeste puhul, kes äh, ei ole parlamendis ja keegi meist ei ole siia lihtsalt äh, süütuna ilma sadanud, ilma et meil mingit eelnevat elu ei ole. näiteks härra Söderman oli ka kunagi Euroopa Parlamendi liige, tõesti sel ajal, kui ta ametisse kandideeris, oli ta parlamendist juba eemal olnud, aga ta ei olnud oma erakonnast lahkunud mõlemad ombusmanid, eh, kes meil siiani on olnud, on olnud eh, väga aktiivsed ja on olnud väga tihedalt seotud erakondadega. ning eh, kui neil on näiteks, ma ei tea, võib-olla neil on tihedad suhted teatud usuringkondadega, näiteks katoliku kirikuga, ma ei tea seda. ma pean lihtsalt vaatama, milline see inimene on ja kõike ning peamine ei ole see, mida mina teile räägin, muide teie eelis on see, et te tunnete mind ja te saate otsustada, mõnda teist kandidaadit ei tunne, te ainult näete seda, mis on paberil kirjas. ma arvan, et kõige olulisem on läbipaistvus, kõik, mida teed, tuleb teha läbipaistvalt. ma arvan, et Äh, me tahame, et inimestel oleksid poliitilised vaated, me tahaksime, et inimesed läheksid valima, et nad usuksid millessegi. ja seetõttu äh, äh, siin on juba vastuolu, kui me nõuame, et keegi oleks sõltumatu. mina pean ütlema, et äh, poliitilinsus ja äh, on minu jaoks äh, eelis, mitte puudus ma tean, et minu erakonnaski on inimesi, kes toetavad teisi kandidaate, see on mulle täiesti selge. ma ei saa alati küll aru nende põhjustest, aga ma pean nende otsust austama ja ma teengi seda. aga minu arvates poliitiliste vaadete olemasolu on äh, pigem eelis ja äh, erapooletus tähendab pigem seda, kuidas inimene käitub Te küsisite, et kuidas ma hoolitsen selle, et ombudsmani ametikoht on nähtavam. seda ei ole kerge teha me teame, et äh, isegi parlamendisaadikul on raske Euroopa Liitu nähtavamaks muuta, inimesed ei huvitu eriti sellest, mis toimub Brüsselis või Strasbourgis või vähemalt senikaua, kui see, mis siin toimub, on hea, neid huvitavad rohkem skandaalid. ma arvan, et me peame kasutama elektroonilisi meediavahendeid rohkem, kui ombudsman praegu kasutab me peaksime rohkem kasutama Twitterit ja Facebooki ning äh, ma arvan, et äh, kui äh, ombudsmanil on avalikud kohtumised väljaspool välja, väljaspool Euroopat, siis on, peaks kaasas olema ka parlamendisaadikud selleks, et oleks siis side institutsioonidega. nüüd härra Jaar, põhiõiguste hartaga on lugu niimoodi, et kuigi see on osaks artiklist kuus Lissaboni lepingus, äh, puudutab see, puudutavad aluslepingud ainult siiski seda, mis toimub Euroopa õigusest lähtuvalt äh, ja äh, oluline on ka inimõiguste konventsioon Äh, mida kõik liikmesriigid peavad järgima, sellepärast et äh, kõik liikmesriigid on Euroopa Nõukogu inimõiguste konventsiooni allkirjastanud. nii, härra Jaar, aa jaa. ma ei saanud, äh, härra Jaar, päris täpselt aru, mida te mõtlesite, kui te ütlesite, et kui liikmesriigis tuleb kaebus, mis ei kuulu ombudsmani pädevusse Äh, ma arvan, et tegemist oli mingi siseriikliku probleemiga, mis ei kuulu ombudsmani pädevusse. kui ma teie küsimusest õigesti aru ei saanud, siis palun parandage mind, härra Jaar. võib-olla ma peaksin selgitama seda inglise keeles. <laughs> ei ole vaja, ma loodan, et ma saan saksa keelest ka aru. probleem on selline, et meie tahaksime hartat rakendada, aga me ei saa. sellepärast, et liikmesriigid pole seda üle võtnud. kui äh, võimalus on, äh, äh, kui ma õppisin siis ma õppisin, et seadusi tuleb tõlgendada võimalikult laialt ja seda ma teeksin ka seoses selle hartaga. härra äh, Postinaru esitas ka küsimuse sõltumatuse ja erapooletuse kohta, ma arvan, et ma osaliselt vastasin sellele küsimusele. Äh, ja kui ma olen ametis, siis ma hoolitsen selle eest, et ma olen läbipaistev ja loomulikult tagan äh, ka juurdepääsu dokumentidele mis puudutab häid haldustavasid kõigis institutsioonides, siis ma arvan, et kõige olulisem on, et meil oleks siduvad õigusaktid kõigi institutsioonide jaoks. komisjon üritab midagi teha, aga ma usun, et eh, enamik meie tööst on seotud sellega, et üritame veenda inimesi midagi tegema. asi on alati piitsa ja prääniku meetodis, mõnikord me peame äh, Äh, üritama veenda inimesi eaga midagi tegema, enne kui hakkame piitsa vibutama ning äh, me peame veenma komisjoni, et meil on olemas õigusloomealane ettepanek heade haldustavade kohta. ja ma arvan, et mul õnnestuks neid selles veenda. igatahes ma üritaksin, äh, üritan seda teha järelejäänud ametiaja jooksul Äh, mis puudutab kõigi kolme institutsiooni läbipaistvust, äh, siis äh, härra Postinaro kirjeldas nõukogu väga hästi, ma ei tea, kui pikalt ma olen juba võidelnud selle eest, et me saaksime juurdepääsu nõukogu istungitel toimuvale. meie nõukogu liikmed käivad kogu aeg meie istungitel, teavad täpselt, mis siin toimub, meie jälle ei tea absoluutselt midagi, mis nende istungitel toimub ja see on lubamatu, nõukogu ei käitu nagu demokraatlik institutsioon ma ei tea, kas tuleks komisjoni, nõukogu esindajad lihtsalt meie istungitelt minema ajada, aga ma ei tea. Äh, kuidas äh, saaks äh, vähendada lobirühmade mõju? keskkonnakomisjon on väga suure lobirühmade mõju all parla-, see loomulikult nende lobirühmade huvi tähendab seda, et parlament on muutunud palju mõjuvõimsamaks, aga meil on selge käitumisjuhend, me peame Äh, me käituma, nagu seal kirjas on äh, ja meie keskkonnakomisjonis äh, näiteks peame teavitama avalikkust sellest, keda, kellega me täpselt oleme kohtunud ja te ei tea, kui, kui hirmutav see on, kui keegi tahab minuga kohtuda ja ma ütlen, jah, ma olen valmis kohtuma, aga ma pean avast-, avaldama selle kohtumise üksikasjad ja äh, kohtumise soove jääb niimoodi järjest vähemaks. Äh, niisiis äh, ma arvan, et meil võib tõesti tekkida siin probleeme teatud seaduste vastuvõtmisega. nagu te teate, ombudsman saab ainult anda nõu institutsioonidele, komisjonile, parlamendile aga äh, äh, tõesti, ombudsman peab hoolitsema selle eest, et äh, seadusi ei lahjendata, komisjon peab ka sellega loomulikult tegelema, aga kui komisjon ei suuda, siis ta tahab, siis ombudsman peab teda toetama. Margarita, ma vastasin juba sõltumatuse tee, erapooletuse teemal. nüüd, kuidas veenda saadikuid, et ma olen sõltumatu, nagu ma Äh, ütlesin, ma usun, et ma suudan olla erapooletu. Äh, inimene peab väga selgelt oma seisukohad välja ütlema ja peab käituma läbipaistvalt ja kõigile ühte ja sedasama juttu ajama. see äh, on valem, millest on alati kasu ning inimesed lihtsalt peavad otsustama selle põhjal, mida nad näevad ja kuulevad keegi ei saa anda mingeid tagatisi, mina seda ei tee, ma ütlen teile lihtsalt, et Äh, ma olen alati olnud sõltumatu, näiteks kui ma olen äh, kolleegidega siin pidanud läbirääkimisi kompromissidest, ma olen valmis minema kaugemale oma äh, fraktsiooni soovidest selleks, et saavutada kompromissi ja olen seda valmis tegema ka ombudsmaniga. ning Euroopa Liidu äh, reklaamimine, jah, tõepoolest, teil ei ole õigus, see ei ole ombudsmani roll. aga ombudsman peab olema tagasihoidlik Euroopa Liidu teener Äh, võib-olla mõne jaoks ta seda juba ongi, mõne jaoks jälle ei ole veel piisavalt, igatahes ombudsman peab saavutama selle, et kodanikke koheldakse õigesti ja et liikmesriigid rakendavad seadusi õigesti. Äh, Ühendkuningriik on äh, alati seda väga hästi teinud, aga kodanikud peavad sellest ka teadlikud olema ning äh, ma arvan, et ombudsmanil ei ole rohkem vaja tööd juurde, ma arvan, et kõige parem olukord on see, kui ei ole mingeid kaebusi, kõige parem olukord oleks see, et kõik institutsioonid lihtsalt äh, käituvad äh, korralikult. ja, ja seda kõige kõrgemal tasandil. institutsioonid peavad tõestama, et nad saavad aru, mida hea haldustava äh, tähendab ja et nad saavad aru, et kodanikke mõjutavad nende otsused. kui sellest aru saadakse ja kaebuste arv väheneb, siis äh, on asi korras. härra Sava-, Salafrakos, võib-olla ma ei öelnud äh, äh, kõike päris selgelt välja, mõni aeg tagasi juba ma otsustasin, et ma ei kandideeri enam Euroopa Parlamenti, ma ütlesin äh, seda oma erakonnale juba möödunud aasta lõpus, ma ei kandideeri uuesti Euroopa Parlamenti äh, ja seda ütlesin juba ammu enne seda, kui teadsin, et äh, härra Diamanturus tagasi astub, ma ei kandideeri ka Saksamaa parlamenti, ma jään siia siis oma ametiaja lõpuni ka siis parlamendisaadikuna ja ombudsmanina ja siis vaatan, mis ma edasi teen ja loomulikult, kui mind valitakse ombudsmani ametikoha, ametikohale, Eh, siis olen ametiaja lõpuni ja kui teie arvate, et ma olen sellele ametikohale täiuslik, siis võib-olla kandideerin uuesti, aga täna ma seda öelda ei oska. aitäh. Second round, round. Mr Cashman. härra Cashman, suur tänu. ma tahaksin öelda, et te väga meeldite mulle ja ma olen teiega teinud koostööd juba neliteist aastat. see, mis ma nüüd edasi ütlen, ei ole isiklik mina tõesti arvan, et kui me valime parlamendi liikme Euroopa ombudsmaniks, eh, eh, siis eh, vaadatakse seda kui onupojapoliitikat ning see kõigutakse usku Euroopa projekti. sa rääkisid vahendaja rollist. aga mina ei näe seda sinu puhul. ma näen, sa tihtipeale heidad üle õla need vaated, mis sinu vaadetega kokku ei käi ma ütlen seda lihtsalt äh, poliitilisest ähm, äh, vaatenurgast. ja mis puudutab äh, nüüd poliitilist neutraalsust, siis see poliitika, millest me rääkisime, siis see et ta astus erakorrast välja ja hiljem läks uuesti, hakkas uuesti ombudsmaniks, pärast hakkas uuesti poliitikuks, kui ta oli ombudsmani rollist loobunud. ning äh, mida nüüd te võiksite teha, et sellist muljet äh, tõrjuda, kas te võiksite öelda, milline on Euroopa ombudsmani roll? mis puudutab näiteks määrust äh, tuhat nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks mida peate teie kõige olulisemateks küsimusteks, millega ombudsman peaks tegeleda ning kas te hääletusel hääletate enda poolt ja kui te võidaksite ühe häälega, kas te arvaksite, et siis see hääletustulemused on legitiimsed eh,? And if I am not, if I am not here for your answers, it's because I mm ma ei äh, oota teie, teie astust ära äh, kahjuks sellepärast, et äh, mul on kohtumine oma kabinetis, aga me lindistame kõik selle, mis te ütlete. suur tänu. ma ütlesin täna hommikul juba ühele teisele kandidaadile ning äh, ma kordan mõne, mõnda aspekti sellest, mida ma hommikul juba ütlesin. mind hämmastab pisut et nagu on ainult üks punkt, mis huvi pakub, mis on siis sõltumatus. mind huvitab see ka, kuid tundub, et see oleks nagu ainukene punkt, mis kolleegidele üldse huvi pakub ei huvita võimekus, teadmised, energia, julgus, järjekindlus ja nii edasi. see kõik jätab külmaks, tundub, et see ei olegi oluline selleks, et olla hea ombudsman, mulle üldse see sõna ombudsman ei meeldi, tundub, et kedagi nagu ei huvita see, kas inimesel on võimekas või ei ole. kas ta tunneb äh, näiteks äh, õigust, teadust või mitte, kas tegu on energilise isikuga või mitte. kas äh, inimene on järjekindel oma tegevuses ja vaadetes või mitte. tundub, et see jätab nagu täiesti külmaks. mina ei ole sellega absoluutselt nõus kas kõik siin arvavad, et kõik need kandidaadid, kes siin esinenud on, eh, et neil on olemas kõik need eh, omadused, mida siin mainiti. mina Dagmarit tunnen juba viimased kolmkümmend aastat, mõnda teist, teistest kandidaatidest eh, tunnen ma kümme minutit, mõnda neli kuni viis päeva mul võib-olla mulje nende kohta, kuid mitte arvamus. olgu, kuidas on. loomulikult sõltumatus on äh, väga oluline. täna hommikul ma juba ütlesin mõned äh, olulised mõtted välja. mina tundsin, et mind rünnatakse, kui siin öeldi, et ei saa olla fraktsiooni liige või partei liige, ei saa olla olnud äh, vo, äh, saadik, kui me tahame olla ombudsman. mina ei ole nõus sellega äh, minu äh, kõige, äh, elu kõige nukram äh, aspekt oli see, et minul keelati neljakümnenda eluaastani olemast partei liige ning mind pisteti vanglasse sellepärast, et ma kuulusin ühte parteisse lihtsalt sellesama asja pärast. kas see nüüd tähendab siis seda, et partei liige olemine, mõnda parteisse kuulumine hal-, vähendab või, või, või halvendab kodanikku. kas, kui meie nii arvame, siis hakkavad ka teised kolleegid, kodanikud niimoodi arvama. teine küsimus on see, et kas kandidaat on äh, sõltumatu või ei ole mina ei usu enam aastaid kellegi ideoloogilisse neitsilikusesse mind väga-väga äh, üllataks, äh, kui need, äh, need kandidaadid, keda me siin näinud oleme, oma vanuses oleks veel ideoloogilised neitsid. ma ei usu, et nad on elanud ideoloogilises vaakumis. igal inimesel on ju põhimõtteliselt olemas oma ideed ning need on olemas, ta elab nende veendumuste kohaselt. minu meelest on väga hea, et inimesel on oma ideed, veendumused ning siin on kolm kolleegi, kes on kandidaadid, see on ju väga tore. mina soovisin küsida Dagmari käest nagu ka teise kandidaadi käest täna hommikul, kui Euroopa Parlamendil ei ole õnnetuseks võimalust nõuda ombudsmani tagasiastumist, aga kui sinu käest eh, nõuaks Euroopa Parlament eh, enamusega, eh, et astuks tagasi, kas sa siis teeks seda? minu jaoks on see sõltumatuse garantii. minu jaoks on see garantii, et kui mm, ühel ajahetkel ombudsman, parlament leiab, et ombudsman ei ole sõltumatu, siis äh, ja palub äh, ombudsmanilt, et ta tagasi astuks, äh, sest siis ombudsman astuks tagasi, sest Euroopa Parlament seda paluks. see mitte ainult garanteerib ka, sõltumatuse, see garanteerib ka efektiivsuse, sellepärast et Euroopa Parlament saab nõuda ombudsmani tagasiastumist, sest see viimane on, ei ole piisavalt sõltumatu või et ta leitakse, et ta ei ole piisavalt efektiivne või on või on nagu nad äh, väga ränga veaga hakkama saanud. kuulsin ükskord kolleeg ütles, et tema meelest peaks määrust äh, kui ähm, muutma, Euroopa Parlamendi kodukorda muutma, äh, et et parlamendi liige ei saaks olla kandidaat, minu meelest oleks see täiesti absurdne minu meelest võiks määrust muuta selleks, et et seda ametinimetust muuta, sest enamuses Euroopa riikides öeldakse selle ameti kohta ombudsman, mis ei tähenda enamuse elanike jaoks mitte midagi, välja arvatud hispaania keeles, kus öeldakse rahvakaitse. me peame peaksime siiski olema siin Euroopa Parlamendis võimelised eh, Euroopa ombudsmani tagasi kutsuma, kui me leiame, et ta ei saa hakkama või et ta ei ole piisavalt sõltumatu. kuid eh, ma tahaksin lõpetada, küsida Dagmari käest uuesti, kui sinu käest parlament nõuab tagasiastumist, kas sa astud tagasi või mitte? Thank you. Mrs. Bergmann. Dankeschön. Uh, zu Eh, suur tänu, vabandust, et ma nii hilja siia jõudsin, mul oli teisi kohustusi. proua Rutberend, ma tahaksin teie käest küsida midagi, mida ma küsisin juba teiste eh, kandidaatide käest ja see on seotud eh, eelarvega. Euroopa on endiselt sügavas kriisis, majanduskriisis me teame, et see mõjutab ka ombudsmani tegevust, ta ei saa oma tegevust läbi viia piisavalt efektiivselt, ta ei saa äh, garanteerida äh, kodanikele piisavalt rahuldust pakkuvat teenust ja äh, ei saa palju teha selleks, et kodanikud tema tegevusest rohkem teadlikud oleks. see tähendab seda, et suuremat ümberstruktureerimist ei saagi midagi, saagi seetõttu praegusel hetkel teha võttes arvesse aga, kui raske olukord on paljudes Euroopa riikides, on olukord ikkagi üsnagi keeruline, ma tahaksin teada, milline on teie seisukoht ja sooviksin ühtlasi öelda, et loomulikult äh, proua Roth-Berend on tõeline energiatornado ning on võimeline väga suure energiaga võimalik asju ära teha. mina teid väga hästi ei tunne, aga ma seda juba näen. ma tunnen, et meil hakkab aeg otsa otsa lõppema, mul on hea meel, et Michael siin veel on. mul on, saame otse siin näost näkku rääkida. ma arvan, et kõik siin, sina ise, kui sa ka peeglisse vaatad, nii ka mina, teeme kõike seda, mida me teeme, suure kirega, suurt, samuti suurte eesmärkidega. me soovime, et asjad muutuks paremasse suunas kui äh, see tähendab seda, et äh, et teiste vaadetele või seisukohtadele vaadatakse ülevalt alla, siis ma tõesti loodan, et ma seda ei ole teinud, see oleks olnud äh, ebaviisakas ja ma arvan, et sinagi pole nii teinud. kui sa ütlesid, et ma võin, kipun teiste mõtteid selja või Eh, et ma neile ülevalt alla vaatama ma kunagi ei eh, eh ole nii teinud, ma olen praegu isegi oma kõige oma kõige taltsutamatumatel aegadel ma olen olnud palju ta tasakaalukam ja rahulikum kui vanasti. Euroopa Parlamendis ma õppisin, et eh, on vaja töötada vaadates kaugemale poliitilistest ja geograafilistest piiridest ja sellepärast on Euroopa Parlament kõige Eh, kõige eh, huvitavam parlament maailmas yeah.. Te mainisite, et, eh, et äh, Söderman loobus oma parteilisest liikmelisest, kuid ma tahaksin öelda, et ei härra Söderman ega härra Diamandorust ei tulnud äh, Eh, ei tulnud lihtsalt niisama sellesse ametisse ja neil oli poliitiline minevik täiesti olemas, kas aktiivsem või passiivsem ja ma olen täiesti veendunud, et paljud neist eh, kandidaatidest, kes eh, siin täna esinesid, neil on poliitiline minevik olemas, ma ei tea, kui suurel määral, ma ei, ma ei ole nende käest seda küsinud ja nad ei peaks ka sellisele küsimusele vastama. ma ei leia, et, et see oleks ka põhjus kaebamiseks, kui nad teevad oma tööd korralikult. ma ei, eh, ei küsi, kuidas ombudsmani ametisse saab liikmesriikides, kas peaminister alustab või, või otsustab või otsustab parlament. ma arvan, et et selliseid, et see poliitilist minevikku äh, ei ole, on naiivne ja sina, Maicel, sa võid olla ükskõik mida, aga mitte naiivne ma ei ole raske iseloomuga, aga ma jään oma uskumuste juurde ja ma soovin seda ka selgelt välja öelda ning ma tahaksin ka öelda seda, miks see nii on. ma ei, ma ei arva, et kahepalgelisus on hea ja ombudsman peab tõeliselt võitlema kodanike eest ja ta peab oma seisukohad selgelt välja ütlema. Te soovite kedagi, kes oma seisukohti selgelt kaitseb ja väga kahju on, et me ei saanud oma tööd näiteks dokumentidele ligipääsemise kohta edasi ajada. ja kui te küsite, mis on võtmeküsimused, võtmeküsimused eh, on, on näiteks need, et me defineeriks, mis on dokument, eh, mida, eh, millele peab meil olema ligipääs, kellel peab olema sellele ligipääs, kuidas see ligipääs garanteeritakse jah, kas ma hääletan enda poolt, jah, ma hääletan enda poolt, sest ma arvan, et ma olen väga hea kandidaat ja oleksin väga tobe, kui ma seda ei teeks. ma hääletasin ka enda poolt äh, äh, asepresidendiks äh, saamisel, alguses ma seda ei teinud, jäin erapooletuks ja kõik minu poliitilised õpetajad ütlevad, kui sa ise jääd erapooletuks, siis, pooletuks, siis arvatakse, et sa pead ennast halvaks kandidaadiks. mina pean ennast heaks kandidaadiks ja kui üks äh, hääl loob, ähm, äh, on see, mis otsustab, siis ma tõestan selle ühe häälega, et ma olen hea kandidaat ja hea ombudsman. ning äh, Miguel Angel, ma tänan sind sinu sõnavõtu eest. ma ei võtnud, tavaliselt ei kuula need eh, kõrvaklapidega, aga ma tahtsin nüüd täiesti kindel olla, eh, et ma saan sinust aru, et minu, kas ma ei olnud kindel, et minu passiivne ja aktiivne hispaania keel eh, on piisavalt hea. ma olen nõus sellega, mis sa ütlesid, sa ütlesid seda kaunimini, kui mina oskaks seda öelda, minu meelest ei ole ei ole olemas poliitilist neitsilikkust, meil on kõigil oma uskumused, poliitilised uskumused Te ei küsinud seda, see on teie õigus, aga igatahes neutraalsust täielikku pole olemas ja kõigil on oma uskumused, kuid mina olen oma uskumused, kuid kõige olulisemad on minu jaoks ikkagi kodanikud. Te teate, mis te minuga, mis minu ombudsmaniks valimisega kaasas käiks, te teate, mis minult oodata võib. Te teate, kuidas see menetlus käib kuidas kohus eh, ko-, eh, kuidas kohus eh, ametisse vannetab ombudsmani, ma vabandan, ma ei tea täpselt, kuidas seda kõike inglise keeles öeldakse, ma tõlkisin praegu otse saksa keelest. kuid kas te ütlesite, kui te küsisite äh, Eh, eh, kas parlament, eh, kas parlament, te küsisite, kui parlament nõuaks tagasiastumist, mina astuks tagasi. kindlasti ma ei ootaks kohtuotsust, kui need inimesed, kes ma ametis on valinud, nõuavad mu tagasiastumist, siis ma ei saaks, kahtlemata ei saaks tööd edasi teha. ja kahtlemata ombudsman ei ole hea ametinimetus, see peaks olema vahendaja või äh, või kodanike esindaja nagu hispaania keeles. Äh, prantsuse keeles on samuti hea äh, sõna ombudsman, ei ole sõna, millest kõik aru saavad. ja mis puudutab eelarvet, eelarvega peaksime olema ettevaatlikud. me peame mõtlema selle peale, kus kus on kõige rohkem raha kulutatud me peame eh, tegema kõik selleks, et parlament saaks võimalikult eh, head koostööd teha eh, ombudsmaniga, me peame tekitama parema sünergia, samuti ka tõlketeenuste ja muude teenuste vahel. suur tänu teile! You your... suur tänu, vabandust, et ma nii pikalt. Not your fault uh,. ta kann ma komin ja ora uh nii, meil on nüüd veel tund aega aega viimase kandidaadi ärakuulamiseks ja viimane eh, kandidaat on härra Francesco Speroni. Hi you. Thank you so much. Uh, είμαστε έτοιμοι. Περώνει. You take the floor immediately. Nüüd äh, annaksingi sõna härra Speroonile, palun. Tanto buonasera a tutti. Ho presentato la mia tere pärastlõunat kõigile. ma usun kindlalt, et mul on kõik äh, omadused äh, selleks, et äh, olla Euroopa ombudsman. ma tunnen hästi Euroopa Liidu õigust oma õpingute tõttu, oma töökogemuse, juristikogemuse ning kahekümne aasta kaudu siin parlamendis. ma arvan, et äh, ma olen ka erapooletu ja objektiivne ja olen seda ka siis, kui ma saan Euroopa äh, ombudsmaniks, ma ei ole äh, erapoolik, ei ole kaldu ühegi poliitilise erakonna poole, kui ma seda tööd hakkan tegema. ma saan aru, et me peame valima kandidaadi äh, omaduste põhjal, äh, kuid äh, tegelikult on see ettekujutus meil pigem skemaatiline, ei ole mingit prooviaega, katseaega või võimalust järele vaadata, kuidas inimesed oma omadusi ellu rakendavad ja samuti pole ka mingit töökogemuse nõuet, kuigi mõned kandidaatidest on olnud oma riigis ombudsmanid. minul on pikk kogemus kodanike õiguste eest võitlemisel. olen äh, oma poliitilistes äh, veendumustes äh, erapooletu. ma tulen, ma esindan väga laiapõhjalist poliitilist skaalat tähtis on, et kodanikud leiavad, et nende õigusi kaitstakse kiiresti, tõhusalt suhetes institutsioonidega. paljud kodanikud leiavad, et kod-, et institutsioonid on liialt kaugel, ei pööra neile tähelepanu ja ombudsman peab seetõttu äh, tooma äh, institutsioonid ja nende otsused kodanikele lähemale. see oli küll kiire, ütleb esinaine koordinaar, koordinaatorid, palun, härra Jaar. jah, dank, äh, Frau Vorsitzende. aitäh. aitäh, härra Speroni. see on petitsioonide komisjoni kuulamine täna ning äh, olen öelnud kõikide kandidaatide puhul, et petitsioonide komisjon ning obutson, ombudsman ähm, võitlevad äh, samal, äh, nad on samal poolel. ja minu esimene küsimus, et kuidas peaks nälja, välja nägema Euroopa Ombudsmani koostöö parlamendiga, kuidas oleks võimalik koostööd parandada? teine küsimus kui teid valitakse Euroopa ombudsmaniks, millised on kolm kõige tähtsamat äh, asja, mida te soovite saavutada? ja järgmine küsimus puudutab ombudsmani nähtavust. me kõik äh, nõustume, et ombudsmanil on äh, tähtis ülesanne Euroopa Liidus, kuid samuti leiame, et me kõik peaksime koos võitlema selleks, et et äh, ombudsman oleks ka enam tuntud rahva seas. ja võib-olla annaksite ka mõned endapoolsed äh, mõtted äh, selle kohta, kuidas seda saavutada. see on minu poolt kõik praegu. Um, since Mr. Bostin, no, no, let's take Bosnari is absent for the moment. Mrs. Auken, first. Uh, the kõigepealt koordinaatorite küsimused ja siis tuleb küsimuste teine voor, ütleb esinaine. nüüd härra Vetman, ma lihtsalt vestlesin äh, kolleegiga. mul on üks küsimus äh, teile, mida ma esitasin ka teistele kandidaatidele ja see puudutab Euroopa eelarvet me kõik oleme kokku puutunud äh, piirangutega, eelarvevahendite piiratusega, kuidas äh, teie näete selles kontekstis äh, ombudsmani positsiooni ja tema tööd? arvestades eelarvelisi piiranguid, kas leiate, et ombudsman saab tõepoolest tõhusalt oma tööd teha? ja mis veelgi tähtsam, mis puudutab eelarve piiranguid ning äh, tõhususe teemat, kuidas te hindate äh, seda kasu, mis saavad sellest kõigest äh, kodanikud, kes peaksid meie töö keskmes olema? For... proua Auken. aitäh, et meile esinema tulite mina leian, et parlamendiliikmed siiski ei ole sõltumatud. mina pärinen kultuuriruumist, kus meil on väga selgelt äh, sõltumatus ning huvide konflikt defineeritud. nii et äh, me lähtume objektiivsuse, objektiivsuse kriteeriumist. Te ei te ei, äh, ütlesite, ei esinda siin kedagi, kuid äh, Põhjaliigat te ju ometigi esindate, olete ju valitud äh, Põhjaliiga liikmena parlamenti ja see on osa poliitilisest mängust, kuid midagi hoopis teistsugust on olla ombudsmaniks. ja ükski partei liikmetest siin äh, pole viidanud selle kui objektiivsele kriteeriumile. nüüd küsimus, mis puudutab äh, läbipaistvust, kuidas te äh, määruse tuhat nelikümmend üheksa osas hääletasite eelmisel nädalal, kas teie olete äh, selle poolt, et ligipääsu dokumentidele parandada? nii et kodanikud oleksid äh, oleksid äh, meie töö keskmes, mitte institutsioonide kaitse. kas te olete selle poolt? Äh, ükskõik, kas teid valitakse või mitte, et äh, ma sooviksin teid kindlasti näha liitlasena, et oleks meil enam läbipaistvust ja sooviksingi teada, kuidas te olete selle poolt võidelnud ja kuidas te soovite seda tulevikus teha, kui teid valitakse ombudsmaniks härra Chichesterit enam ei ole, seetõttu härra Salavrakos, palun, sõna on teil. Ah. okei, gentlemen both of you. lihtsalt džentelmenid, ütleb esinaine härra Speroni on hea sõber, hindan teda kõrgelt ja ta on ka tõeliselt sõltumatu. sest äh, selles töörühmas, kus me töötame, ei äh, võta, ei võta ta mingisuguseid juhendamisi kuulda, see töögrupp on üsnagi erilise iseloomuga ning mina soovin teile lihtsalt palju edu. suur tänu, härra Salavraku küsimusi ei ole. sõbrad sõbrale. härra Postinaro. aitäh, proua esinaine, tundub, et äh, viimast korda koordinaatorid äh, saavad küsimusi esitada selles esimeses voorus. nüüd tulleski konkreetsete küsimuste juurde, härra Speroni, teie töökogemus, äh, kas see kvalifitseerub Euroopa Euroopa ombudsmani ametikohale kandideerimiseks. samas me ei saa vaadata ainult äh, töökogemuse hindamisega, me peame vaatama ka neid väärtusi, mille eest äh, ombudsman võitleb. kuidas äh, teie tahate parandada seda võrgustikku, mille ehitas üles eelmine ombudsman ja riikide ombudsmanid, seal on mitmeid lünki mõnedel riikidel ei olegi ombudsmani ja samuti on äh, pädevuste vahel väga suur vahe Euroopa ombudsmani ning äh, riikide ombudsmanide vahel. mida te kavatsete teha selleks, et äh, seda suurt ebavõrdsust tasandada? Poola ombudsmani koht on vägagi öö, võimukas, kuid teistes riikides on äh, see positsioon vähesemate, vähesemate volitustega. kuidas te saate, näete neid lünkade tasandamist? mida te kavatsete teha, kui teid valitakse ombudsmaniks? Äh, sel-, selleks, et hea haldustava, äh, seda respekteeritaks täielikult institutsioonide poolt, parlamendikomisjoni ja nõukogu poolt ja kuidas äh, tagada see, et Euroopa Liidu standardid on, võetakse üle ka õiglaselt ning nõuetekohaselt liikmesriikides, sest kui ma vaatan äh, seda vahet eh, hea haldustava vahel näiteks Brüsselis, ilma et eh, me eh, isegi peaksime neid kõrgemaks standarditeks, kuid on ka liikmesriike nagu minu enda koduriik Rumeenia või teie riik Itaalia, kus head haldustava tõlgendatakse hoopis teistmoodi. mida te ta-, kavatsete teha selleks, et tagada see, et hea haldustava tähendab just nimelt seda head haldustava, mitte äh, head, häid selgitusi selle kohta, miks miski ei toimi. aitäh, härra Eesti Postinaru. nüüd eh, annaksin sõna uuesti härra Speroonile. aitäh, vastaksin siis küsimustele esitamise järjekorras koostöö petitsioonide kom-, komisjoniga. muidugi peab see koostöö olema väga tihe nende kahe üksuse vahel, sest äh, ombudsmani äh, amet loodi ju tegelikult parlamendi poolt, võib öelda, et tegemist on justkui parlamendi filiaaliga. Euroopa Parlamendi liikmed äh, lisaks äh, kodanikega tööle, eh, saavad eh, esitada kaebusi ka ombudsmanile ja nad saavad ombudsmanilt abi paluda. nii et eh, formaalsel tasandil peaks see koostöö olema petitsioonide komisjoni ning ombudsmani ameti vahel tihe. ma ei näe siin ka dubleerimist äh, kuigi sarnasusi on mitmeid selle äh, petitsioonide komisjoni ülesannete ning ombudsmani ülesannete vahel. ombudsman peab suurendama enda nähtavust, samuti peaks äh, suurendama tõhusust ja kiirust äh, kaebuste kaebustega tegelemisel, kui kiiret vastust ei tule, siis põhimõtteliselt see võrdub sellega, nagu poleks üldse vastust kodaniku seisukohast. on võimalik nähtavuse suurendamiseks kasutada erinevaid meediakanaleid, näiteks televi-, televisiooni, internetti, võib kasutada Euroopa Parlamendi äh, meediakanaleid, parlament peaks tihedalt tegema koostööd ombudsmaniga ja on võimalik äh, kõiki neid meediakanaleid, äh, mis parlamendil olemas on, ka kasutada ja nii saakski äh, selle ameti nähtavust suurendada ja kodanike õigusi paremini kaitsta. rääkides nüüd eelarvest, muidugi me kõik sooviksime, et eelarve suureneks. ma ei tea praegu, kas ombudsmani eelarve vastab tema ülesannetele või nendele kohustustele, mis on selle ameti peale pandud, peaksin seda küsimust veel kaaluma. eelarve on midagi, mis on kindlasti osa raskest lahingust, mis leiab aset parlamendi ning nõukogu vahel, eelarvet üldisemalt silmas pidades. kuna institutsioonidel tihtipeale pole eelarvelisi vahendeid selleks, et oma ülesandeid ähm, adekvaatselt täita. nüüd äh, ombudsmani ameti juhend, juhise pani paika parlament äh, ja polnud äh, põhjuseid, miks mitte seal mainida ka Äh, poliitilist erapooletust, äh, näiteks panna paika, et ei oleks tohtinud kohalikus omavalitsuses äh, linnavolikogus esindatud olla ja siis need inimesed ei oleks, ei tohiks ombudsmaniks kandideerida. muidugi võib igaüks enda kandidatuuri üles seada ja öelda, et ta ei ole poliitiliselt aktiivne olnud, siiski seda on raske tõestada ja inimesed on olnud äh, ka varem või võivad olla varem olnud ka avalikel riigiametites, äh, kõrgetel kohtadel ja võivad hääletada näiteks ka iseenda poolt. miinimumnõudena peaks olema vähemalt viieaastane periood, mis on siis mingis avalikul ametikohal äh, veedetud aja vahel ning äh, ombudsmaniks saamise vahel. näiteks äh, kohtunike puhul mina leidsin, et selline nõue oleks äh, vajalik, aga see ei läinud läbi. juristina näiteks, kui kaitsete inimest ning teate, et see inimene on poliitiliselt äh, teise kuuluvusega, siis on tähtis alati äh, erapoole, erapoolikus, äh, erapooletus säilitada. ma arvan, et mina olen erapooletuse põhimõttest äh, siiani edukalt kinni pidanud. mina olen Wikileaksi poolt, mina annaksin kõigile dokumentidele vaba juurdepääsu, kuid tähtis on see, et oleksid ka mingid reeglid, mis puudutavad juurdepääsu dokumentidele. ombudsman ei saa Äh, saada juurdepääsu dokumentidele, millel on ainult temale siis võti olemas juurdepääsuks. on äh, ka konfidentsiaalseid dokumente siingi parlamendis, äh, parlament on küll väga avatud asutus ja mina olen alati avatuse ning juurdepääsu poolt, kuid on juhud, kus on vajalik konfidentsiaalsus, kus ei saa tagada äh, Ähm, juurdepääsu dokumentidele, kuni menetlus on jõudnud mingisse hetke. Itaalias nimetatakse seda äh, seaduseks äh, kakssada nelikümmend üks, kus on see hetk siis paika pandud. niikaua kui on standardid ja reeglid, äh, siis ei saa dokumendile juurdepääsu tagada, kuna see on seaduses niimoodi ette nähtud kui ombudsmanil on juurdepääs konfidentsiaalsele infole juurdluse või uurimise käigus, mida ta ei saa teistele avalikuks teha, siis äh, nii äh, peab ombudsman oma tööd tegema. ja vastavalt määrusele tuhat nelikümmend üheksa on teatud äh, reeglid, mis äh, kehtivad ja nendest pean ma ka kinni nüüd koostöö riikide ombudsmanidega. tähtis on see, on silmas pidada seda, et paljud inimesed raiskavad aega, nad pöörduvad ombudsmani poole, kellel ei ole tegelikult pädevust selle, selles asjas. ja seetõttu peaks andma piisavalt infot kodanikele, et nad teaksid, kuhu pöörduda, kui neil on kaebus ja siis nad teaksid, milline ombudsman täpselt vastutab selle asja eest. et mis on täpselt tema mandaat. siin on neil tegemist ka lähimuspõhimõttega ja seetõttu Euroopa Ombudsman ei saa tegeleda teemadega, mis kuulduva, kuuluvad riigi äh, pädevusse või riiklik, äh, riikliku tasandi pädevusse seetõttu on tähtis teada, milline on kellegi mandaat, näiteks Itaalias ei ole ombudsmani ja seetõttu peaksid kodanikud ka seda arvestama. kui parlament ja valitsus Itaalias ei soovi ombudsmani ametikohta luua, siis ei saa me ka midagi teha. me võime muidugi koostööd teha võimudega Diamandurusel olid väga head suhted ähm, riikide ombudsmanide ametitega, kindlasti jätkame nende heade suhetega selleks, et kodanikke hästi teenida. kuidas tagada see, et äh, äh, haldusaparaat äh, efektiivselt toimib ja seda mitte ainult paberil, vaid ka reaalsuses. ombudsman, ombudsmani ametil äh, on äh, õigus mitte oodata seda, kui kodanik äh, pöördub ameti poole äh, kaebusega, kui kaebus esitatakse, siis võib ombudsman sellega tegelema hakata, kuid on võimalik ka omal algatusel uurimine algatada ja see on väga tähtis. see ei tähenda seda, et, et ähm, riigiteenistujad peaksid äh, hirmu õhkkonnas tegutsema, et pidevalt võib uurimisi algatada nende tegevuse osas, kuid tähtis on silmas pidada seda, et äh, ombudsman saab enda algatusel kaaluda seda, mis äh, haldusvaldkonnas toimub ja et ei, ei oleks vigu selles vallas. noh keegi veel soovib sõna võtta, ei soovi? Äh, seega saame kuulamise lõppenuks kuulutada. suur aitäh teile, härra Speroni, äh, edu teile! Äh, sellega oleme siis kandidaatide kuulamise lõpetanud. härra Speroni tahab kõiki tänada selle eest, et nad täna siin olid, aitäh!